je vous propose de commencer euh, nos travaux puisque alustame nüüd siis oma tööga. täna on meil külaline eesistujamaa Hispaania esindaja, kes esineb umbes kümme, kes tuleb umbes kümne minuti pärast. peame läbi vaatama ka eilsed koordinaatorite koosoleku tulemused. proua de Verac tahab meile ülevaate anda nõukoguga toimunud läbirääkimistest. koordinaatorid toetasid tema saavutatud teisel septembril tuleb tema teema tagasi meie äh, koosolekule. tsiviillennunduse õnnetuste raport on, läheb üheteistkümnendal septembril täiskogule. vabandust, teisel septembril. me oleme arutanud ka, kuidas raporteid jagada. esimene põhiraport, mis puudutab Euroopat esimese turismi sihtkohana ja turismipoliitikat, on läinud Rahvaparteile arvamus, mis puudutab komisjoni halduspoliitikat kahe tuhande üheksandal aastal jääb ära, selle asemel korraldatakse ar-, koostatakse arvamus. nüüd kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika seda soovis Rahvapartei, ilmselt äh, rohelised võtavad konkurentsipoliitika kahe tuhande üheksandal aastal ja äh, nad tegid siis sobingu, vastu andsid nad äh, Rahvaparteile siis tõhusad ökosõidukid, nad, eh, see läks ikkagi rohelistele, nüüd eh, satelliitnavigatsioonisüsteem ja raport, mis keskendub e-, eelkõige selle süsteemi kasutamisele transpordis, läks sotsiaaldemokraatidele. ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist läks kuuele, see on arvamusraport. EFD võttis endale raporti puudutab linnaplaneerimist rahvusvahelised lennunduslepingud vastavalt Lissaboni lepingule jäi esimehele, sest teised ei olnud huvitatud. esimees tahab samuti teavitada koordinaatoreid FAPSi vahendite suurendamisest samuti äh, räägiti õhuruumi funktsionaalsetest osadest, äh, härra Kadri rääkis Ukraina ja Austria, Austrian Airlinesi ähm, lennujaama äh, jagamisest Dnepropetrovskis Van Dalen rääkis merekonteinerite kadumisest. vastav dokument koostatakse ja esitatakse komisjonile, aga selle peab kinnitama aseesimees. posti teemaline raport tuleb samuti arutusele. siis räägiti veel mitmetest kirjadest koordinaatorite koosolekul. nimelt arutati arutati seda kirja mille saatis meie esimees, kus nõuti esimese raudteepaketi läbivaatamist, arvestades erinevate äh, liikmesriikide sekkumist äh, ja pöördumisi komisjoni poole arvati, et selle paketi läbivaatamise edasilükkamine on lubamatu teiseks arutati proua Türani kirja, mis puudutas agoraat, vaesusevastast võitlust ja ähm, proua Düran palus, et ka meie komisjon pööraks sellele teemale tähelepanu ja tõesti me palusime, et proua Düran koostaks ettekande teisel septembril meie komisjonis samuti edastati meile STOA kohta informatsiooni ning äh, muudatusettepanekute ja kompromissettepanekute tähtaegadest. muide, äh, räägib räägiti sellest, et kui on rohkem kui viiskümmend muudatusettepanekut, siis tuleb tähtaega pikendada muudatusettepanekute esitamiseks, sest on vaja ju kompromissettepanekud välja töötada. ja tõesti, äh, kõigepealt ju äh, ja sellisel puhul ei saa te-, niimoodi teha, et kõigepealt äh, arutatakse, järgmine päev kohe hääletatakse samuti räägiti ühest rongiliinist, mis on nüüd Kreekas suletud, kuigi seda oli rahastanud Euroopa Liit. otsustati, et tehakse pöördumine, küsitakse selle liini kohta Euroopa Komisjoni käest ning härra Kadraoui soovis, et kaalutaks ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta visiite ja külastusi. siiani on olnud delegatsiooni koosseisus tavaliselt viis inimest, aga võib-olla võib visiite rohkem äh, korraldada ja delegatsiooni liikmete arvu vähendada tulevikus räägiti ka päevakajalistest teemadest, härra Grosch nimelt käis välja mõtte, käis välja ettevaatlikult mõte äh, eh, arutada struktuurifondide äh, kasutamist äh, transpordi infrastruktuuride rahastamiseks ilmselt hakkab sellega tegelema ka re-, regioonide komitee, aga me peame arutama, kuidas vältida pingeid sest äh, härra Grange on äh, koostanud äh, transpordi tuleviku raporti ning tema ettepanekud ilmselt äh, lähevad edasi arutusele ka regioonide komiteesse. nüüd, kas kellelgi on kommentaare, Maicel, palun? ma ei tea, kas tegemist oli tõlkeveaga, aga me ju ei otsustanud, äh, et esitame suulise küsimuse It's now working? okei okay. Uh, uh,. kas nüüd toimib? ma ei tea, kas tegemist oli tõlkeveaga, et me otsustasime, et Kreeka olukorra osas me mitte ei kirjuta suulist, me ei esita suulist küsimust, vaid et me kirjutame kirja, ma ei tea, kas siin oli tegemist lihtsalt väikese tõlkeveaga. et härra Simson kirjutab siiski kirja. jah, ma ütlesin, et tuleb kirjutada kiri. kiri saadetakse Euroopa Komisjonile muidugi mitte üks äh, suuline äh, küsimus, sellepärast et me soovime ju kindlat informatsiooni ühe liikmesriigi kohta ja ühe kindla raudteeliini kohta. kas on veel ettepanekuid? suur tänu. ma sooviksin selgitusi, ühes märkuses te rääkisite võimalusest arutada transpordiprojektide kaasfinantseerimist Äh, tra-, äh, struktuurifondide abil. kas te saaksite täpsustada, milline see ettepanek tegelikult oli? sest äh, mina olen Regionaalarengu Komisjonis ja mind huvitaks see ka, aga ma praegu ei saa aru täpselt, milline ettepanek tehti. ma ütlesin niimoodi väga ettevaatlikult, et tehti ettepanek kui muidugi teised vastu võtavad selle. regioonide komitee tegi ettepaneku kohtuda transpordikomisjoni liikmetega, et kaaluda, muide ma kaalun iga sõna praegu, et arutada regionaalarengu fondi võimalusi transpordivõrkude rahastamisel de facto me teame praegu, et äh, umbes kakskümmend miljardit eurot Regionaalarengu fondist läheb äh, transpordivõrgustikele. me võime seda arutada, me ei taha ju ära võtta regioonide komitee pädevust, nende otsustusvõimet ja nii edasi, aga võib-olla me saame kuidagi transpordielemendi sinna sisse äh, viia, et optimeerida äh, meie tööd. regioonide komitee tunneb, et ähm, et justkui konf-, konfiskeeritakse Regionaalarengu fondist osa ja suunatakse see transpordi arengusse. tegelikult see ei ole nii, me soovime lihtsalt transpordisüsteeme optimeerida Euroopas. kas teil on veel äh, midagi öelda, jah? ma ei tea, kuidas selle tõlkega on, aga minule öeldi, ma kuulsin, nagu te ütlesite, et regioonide komiteest oli juttu, mitte, mitte regionaalarengu komisjonist. ei, ma räägin regi komisjonist, meie sõsarkomisjonist parlamendis, mitte regioonide komiteest. kas on veel vaja selgitusi? ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis äh, võib-olla ootame nüüd ära Hispaania esindaja, kes äh, peaks siia jõudma üheksa kolmkümmend, et teha kokkuvõtet Hispaania eesistumisest, äh, rääkides siis transpordist ja transpordipoliitikast täna pärastlõunal, aga on meil külas eesistuja Belgia transpordi- ja turismiministrit. kui oleks kohvi, siis saaks praegu oodates kohvi juua, aga praegu ei ole. ootame natuke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 Ähm, daamid ja härrad, äh, hea meelega tervitame siin ähm, Hispaania transpordiministrit äh, äh, ja maailmameistrite minister, tuletaksin teile veel meelde. härra minister. Monsieur le ministre, vous terminez härra minister, teie eesistumise aeg on lõpule jõudmas ja suur tänu, et tulite veel meie ette, et rääkida natukene oma töö tulemustest ja vastata siis meie saadikute küsimustele. Teil on sõna, palun. Eh, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la felicitación al mejor equipo del mundo. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka nende õnnitluste eest maailma kõige paremale jalgpallimeeskonnale ja riigile, kust see jalgpallimeeskond on pärit. mina tahaksin täna teile anda ülevaate viimase poole aasta sündmustest. räägiksin teile siis ajast, mil Hispaania oli Euroopa Liidu eesistuja kohtusin teiega esimest korda juba jaanuarikuus ning äh, Hispaanial oli väga auahne ambitsioonikas prioriteetide programm paika pandud ja ma olen nüüd juba ka äh, rääkinud natukene tulemustest, äh, tegin seda siis, kui käisin teist korda siin märtsikuus. daamid ja härrad, et nüüd piiritult aus olla, arvan mina, et koostöö Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga oli nii hea, et meil oli võimalik suurem osa eesmärkidest täita. peale selle teatud eesmärkide täitmist toetasid ka erakorralised sündmused, mis leidsid aset viimase poole aasta jooksul. Te kohe kindlasti kujutate ette endale, et ma hakkan nüüd rääkima kriisist, kriisist, mille sarnast varem pole olnud. räägin ka Euroopa õhuruumi kriisist, kui Islandil toimus vulkaanipurse. ja need olid küsimused, millele meie pidime keskenduma oma esistumise teisel poolajal. esimest korda peale teist maailmasõda suleti nimelt Euroopa Liidu õhuruum selle vulkaanipurske tõttu daamid ja härrad, koostöös Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga kasutasime me kõiki meetmeid, mis olid meie kasutada Eurokontrolli kaudu siis. ja meie kõige tähtsamaks eesmärgiks oli turvalisuse tagamine. seepärast toimusid ka üheksateistkümnendal aprillil äh, ja neljandal mail erakorralised transpordiministrite nõukogud, esimene toimus siis videokonverentsi teel ja me üre-, üritasime nimetatud probleemi lahendada. rääkides kriisist, saime me aru, et meil tuleb selle küsimusega tegeleda Euroopa Liidu tasandil ja seepärast töötasime Euroopa Komisjoniga välja järeldused, mida me kahekümne neljandal juunil Transpordiministrite Nõukogul siis arutasime. tegemist on meetmetega, mille eesmärgiks on leida tegevusjuhised sarnastele olukordadele reageerimiseks. me soovisime paika panna meetmed selleks, et ette ennustada riske lennuliikluses. peale selle on väga tähtis äh, tagada reisijate õigused samal ajal tuleb aga ka praegu kehtivast seadusandlusest kinni pidada. kolmandaks on tähtis välja töötada Euroopa Liidu mobiilsuse kava, selleks et liikmesriigid teaksid, kuidas reageerida, kui toimub sarnane juhtum. peale selle neljandaks tuleb meil kasutada ühtse taeva programmi. peale selle on veel ka tähtis Euroopa lennukontrolliagentuuri pädevusi tugevdada. daamid ja härrad, te teate, et Ühtse Euroopa, Ühtse taeva projekti käivitamine oli meie jaoks väga tähtis meil toimus koostöös nõukogu ja komisjoniga konverents, kus me võtsime vastu Madriidi deklaratsiooni. selle eesmärgiks on luua ühine Euroopa õhuruum ja arvestades seejuures kriisi mõjusid ja vulkaanipurske mõjusid. peale selle vähendatakse plokkide arvu kuuekümnelt üheksale ja niimoodi on meil võimalik Seesari toel vähendada kulusid. meil on võimalik niimoodi kümme protsenti ka lennundusest tulevaid heitmeid vähendada siis ühine Euroopa õhuruum toob endaga kaasa selle, et lennuettevõtetel on viis koma viis miljonit eurot säästa ja niimoodi konkurentsivõimelisemaks muuta viimase poole aasta jooksul kuulsin ikka ja jälle, et Euroopas on siseturg, ühisraha, aga et meil ei ole ühist õhuruumi. selle poole aasta jooksul õnnestus meil rohkem liikuda selle ühise eesmärgi poole. ma arvan, et me vaatasime kriisi kui väljakutset ja võimalust selleks, et luua ühist õhuruumi. daamid ja härrad, ma olen ikka ja jälle öelnud, et meil on vaja üle-euroopalist transpordivõrgustikku ja seda on tänapäeval palju rohkem näha kui minevikus. seetõttu tuleb meil välja töötada prioriteedid äh, ühendatud Euroopa võrgu loomiseks ja Hispaania eesistujamaana üheksandal, kaheksandal ja üheksandal juunil koostöös Euroopa Komisjoniga korraldas kohtumise Saragotsas, kus me rääkisime just äh, transpordivõrkudest. põhilised põhimõtted, mis on selles dokumendis kirjas ja mille võttis neljandal mail komisjon vastu, on äh, kooskõlas Euroopa Komisjoni tahtega ja sellega, mida arvavad liikmesriigid. me räägime jätkusuutlikkusest, keskkonnakaitsest ja kulude optimeerimisest. me panime kõigepealt paika põhialused, meetodid ja kui liikmesriigid on sellega nõus, on meil võimalik paika panna erinevad teljed ja õhukoridorid mida siis äh, hiljem hakatakse kasutama üle-euroopaliste transpordivõrkude raames. Hispaanial olid äh, mitmed prioriteedid. Te teate meie projekte ja prioriteete, kuid üheks tähtsamaks prioriteediks meie jaoks oli Vahemere koridor. see on väga-väga tähtis äh, erinevate transpordiliikide ühildamiseks praegusel hetkel ei piisa meil rahastamisvahenditest ja sellepärast mõtlesime me selle peale, kas meil oleks võimalik luua uusi fonde, millega toetada praegu olemasolevate fondide tööd. tähtis on ka see, et rahalised vahendid, mida investeeritakse üle-euroopalistesse transpordivõrkudesse, ei äh, kaasatakse arvutusesse siis, kui äh, vaadatakse arve kasvu ja stabiilsus ähm, pakti raames. minu arvates on väga tähtis, et USA ja Euroopa lennuliikluse lepingu teisele osale kirjutati alla ja sellele kirjutati alla Luksemburgis nõukogu pidas kolm läbirääkimisvooru Washingtoniga. Hispaania võttis nendest läbirääkimistest osa ja ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni teenistusi, Euroopa Parlamenti ja ka Ameerika transpordiministrit. selle lepinguga on kaetud kuuskümmend protsenti üleilmsest lennuliiklusest ja niimoodi on meil võimalik Euroopa ja USA kodanikud lähemale tuua, me saame avada uusi lennuliine, me saame teha uusi pakkumisi ja see toob endaga kaasa rohkem kasvu, majanduskasvu ja niimoodi saame luua ka rohkem töökohti mõlemal pool Atlandi ookeanit. kaheksateistkümnendal juunil kirjutati alla koostöömemorandum Euroopa Liidu ja USA lennuohutusameti vahel põhieesmärgiks on see, et Euroopa lennuohutussüsteem Caesar oleks ähm, kooskõlas Ameerika omaga, mille nimeks on NextGen. Need olid meie impulsid koos tööks ja sellepärast oli meil võimalik kahekümne neljandal mail kirjutada alla ka koostöölepingule Brasiilia ja Euroopa Liidu vahel. mõlemad pooled ähm, võtsid endale kohustuse tagada lennuohutus ja arvatavasti kirjutatakse sellele kokkuleppele alla homme Brasiilias Euroopa Liidu Brasiilia tippkohtumisel. ma arvan, et selle lepinguga on meil juba paari nädala või paari kuu pärast äh, tugevdada koostööd Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel. Hispaania kui eesistujamaaks oli tähtis ka erinevate julgeolekumeetmete elluviimine. esimesel lugemisel oli meil võimalik leida juba lahendusi. me saime äh, koostöös Euroopa Parlamendiga vastu võtta dokumendi lennuõnnetuste kohta ja parlamendi täiskogul arutatakse seda dokumenti septembrikuus. tänu sellele dokumendile tuleb pärast lennuõnnetust kahe tunni jooksul esitada lennureisijate nimekiri. peale selle esitas komisjon raporti ka kehaskännerite kohta ja nende mõju kohta tervisele. kahekümne neljandal juunil transpordiministrite nõukogul otsustasime toetada äh, komisjoni meetmeid, nii et kui see dokument jõustub, jõustuks ta harmoniseeritult kogu Euroopas. väga tähtis on, et meie reisijad saaksid ohutult reisida ja turvalisuse nõuetest peetakse kinni. peale selle toimus veel kohtumine La Coruñas. seal räägiti ähm, linnatranspordist ja ühistranspordist ministrid äh, rääkisid kahekümne neljandal juunil äh, järeldustest ja räägiti sellest, et äh, kohalikul ja piirkondlikul ning regionaalsel tasandil tuleks meil rääkida linnatranspordi võimalusest selleks, et seda muuta võimalikult keskkonnasõbralikuks ja jätkusuutlikuks eriti räägiti sellest, kuidas kasutada ilma mootorita transpordivahendeid. väga tähtsaks olid Hispaania kui eesistujamaa jaoks ka reisijate õigused, just bussireisijate õigused. meil oli küll mõningaid probleeme, aga ma arvan, et varsti on meil võimalik koostöös Euroopa Parlamendiga leida lahendus ka bussireisijate küsimusele. peale selle rääkisime me veel ka määrusest, mis on suunatud äh, meritsi reisijatele. teisel lugemisel, kuuendal juulil oli meil võimalik see küsimus, selle küsimuse arutamine lõpetada. rääkisime just puuetega või piiratud liikumisvõimega inimeste liikumisvõimalustest tahaksin teile veel ülevaate anda erinevatest asjadest, mida võttis Hispaania eesistuja maana ette. me üritasime edasi liikuda ka rongiliikluse määrusega, eriti tähtsaks oli meil siin just transport, kaubatransport äh, raudteel peaaegu jõudsime selle dokumendi väljatöötamisega lõpule, see arvatavasti võetakse vastu Belgia eesistumise ajal. meie jaoks oli väga tähtis ka meretranspordi ohutus. meil oli võimalik Euroopa Parlamendiga jõuda kokkuleppele äh, direktiivi osas, mis puudutab äh, sadamatesse sisse tulevaid või välja minevaid laevasid ja kuuendal juulil võeti see dokument ka vastu. peale selle jõudsime me kokkuleppele veel ka direktiivi osas äh, erinevate ohutusmeetmete kohta laevade pardal peale selle tahaksin rääkida veel edusammudest ja siin tuleb kohe kindlasti mainida innovatsiooni. tahaksin rääkida Galileo programmist. Hispaania eesistujamaana pidas läbirääkimisi Norraga ja alustab nüüd läbirääkimisi Šveitsiga. peale selle on ette nähtud veel ka Galileo programmi äh, vahekokkuvõtte tegemine. esimesel lugemisel õnnestus meil jõuda kokkuleppele äh, määrused tuhat kolmsada kakskümmend üks murd kaks tuhat neli muutmise kohta, mis, mis puudutab äh, navigatsioonisüsteeme. tähtis on, et me kasutaksime intelligentseid süsteeme, et meil oleks võimalik toetada nii maanteetransporti kui ka maanteetranspordi ühendamist teiste transpordiliikidega ja kuuendal juulil jõudsime ka selle dokumendi väljatöötamisega lõpule. daamid ja härrad, tahaksin veel kord välja tuua selle, kui suurepärane oli meie koostöö Euroopa Komisjoniga ja eriti Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega, samamoodi ka komisjoni erinevate teenistustega. see koostöö oli väga tähtis terve Euroopa Liidu jaoks. tahaksin tänada ka selle komisjoni liikmeid, eriti aga ka selle komisjoni juhti, härra Simsonit, keda kahjuks täna pole siin. me viisime läbi erinevaid programme, arvestades eh, prioriteete, mida olime siis eh, varasemalt eh, pannud presidentide trio raames kokku ja ma loodan, et Belgia ja Ungari jätkavad nende eesmärkide täitmist. ma olen täiesti kindel, et ka Belgia eesistumine kujuneb edukaks. daamid ja härrad, me töötasime väga ambitsioonika eesmärgi nimel. Need eesmärgid on tähtsad Euroopa transpordi jaoks ja seepärast on väga tähtis, et me näitasime suuri edusamme viimasel poolaastal. meil oli võimalik välja töötada äh, integreeritud transpordisüsteem, mis on kasulik kõikidele liikmesriikidele, aitäh! Euh, suur tänu, härra minister, äh, selle ülevaate eest, äh, pika ja ülevaatliku kokkuvõtte eest, mis näitab, et teie eesistumise aja päevakord oli väga tihe sõna nüüd erinevate fraktsioonide koordinaatoritele, aga äh, küsimuste või märkuste jaoks ja härra Pascal Rahvapartei nimel saab esimesena sõna. suur tänu, härra esimees tere tulemast teile, härra minister, tegemist on kolmanda korraga, kus meie ees olete, nii et suur tänu teie äärmiselt positiivse suhtumise eest äh, parlamendi suhtes härra minister, kui ähm, te oma eesistumisaja alguses tutvustasite meile oma programmi, oli täiesti selge see, et kütust on teil palju ja seda oli näha ka Hollandi äh, vastu mängides. härra minister ütleb vahel, et ma ei tea, kas see on nüüd äh, minu laimamine või hoopis kiituseks meile. härra kõneleja jätkab ja muidugi meistritel on alati äh, kerge rääkida, aga see selleks. ühesõnaga, härra minister, see töö, mis te olete ära teinud oma eesistumisaja jooksul, on olnud äärmiselt hea, te olete töötanud tõhusalt ja Hispaania meeskond üldiselt on olnud suurepärane, mis iganes alal. Teie Äh, abipersonal äh, vajab ka kiitust, äh, sellepärast et nad on ära teinud suure töö, mis on olnud oluline Hispaania, aga ka Euroopa Liidu jaoks. ma üritan teha lühidalt selleks, et ka jääks aega kolleegidele. keskenduksin kõigepealt vulkaanipurskele, see on kindlasti üks kõige olulisemaid hetki teie eesistumise aja jooksul keegi muidugi ei vastuta selliste asjade eest, aga see, kuidas me reageerime taolistele loodusnähtustele, äh, on oluline. see vulkaanituha kriis äh, tõi tegelikult väga hästi välja Euroopa Liidu nõrkused ja puudujäägid ja selgus, et me oleme suhteliselt haprad sellistes olukordades ja tuli siis meil tõele näkku vaadata ja olukorrast ülevaade saada. see, kuidas Hispaania eesistujana reageeris ja Euroopa Liit reageeris, minu meelest äh, oli suhteliselt positiivne, sellest kriisist äh, tuli välja nii mõndagi head. tõsi ju on, et Euroopa turg äh, oli habras, ja palju oli seal puudujääke, kuid oluline on, et me nüüd teame seda, millised on need puudujäägid. väga paljude meie jaoks muidugi oli kõige õudsem see, et me ei suutnud midagi ära teha. väga paljud meist muuseas äh, elasid ka ise selle äh, tuha leviku äh, sammus nii-öelda ja me, meie jaoks oli täiesti selge see, et me ei suuda selliste kriisidega praegu toime tulla Euroopa Liit praegu lihtsalt ei suuda taolistele kriisidele adekvaatselt reageerida. nii et tõesti, see vulkaan tõi välja meie suured puudujäägid ning kindlasti kiirendas ja tõukas tagant äh, sellealast tööd eesistumise ajal ja veel üks äh, positiivne märkus eesistumise ajast, äh, nimelt allkirjastati kokkulepe lennutranspordi valdkonnas, see on äärmiselt oluline kokkulepe, nimelt siis Ühendriikidega sõlmitud kokkulepe. Äh, avatud taeva teine faas käivitati seega Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel tegemist oli äh, kokkuleppega, mis minu meelest on äh, tõesti väga oluliseks verstapostiks. härra Kerehe, üks äh, Hispaania äh, ametnikest oli selle lepingu sõlmimise taga peaasjalikult ja tema tööd tuleks siin tunnustada. ta on kindlasti siin Euroopa areenil pareminigi tuntud kui Hispaanias mis puudutab äh, raudteevõrgustikku, siis ähm, äh, minul oli suur au nendel läbirääkimistel ka osaleda äh, me pidime saa-, andma analüüsi siis oma puudujääkidele ja oma suutlikkusele ja üsna tihti meil ei ole võimalust õigeid otsuseid langetada. Hispaania eesistumise alguses ma ütlesin, et äh, ei ole meil lihtsalt piisavalt aega õigeid otsuseid langetada selle eesistumise ajal, kuid samas siiski õnnestus õiged kriteeriumid paika saada selle poole aasta jooksul ja nende kriteeriumite alusel ilmselt tulevikus tulevad ka siis õiged otsused. härra Piquet ütles, et Euroopa peab siin tegutsema ühiselt, liikmesriikidel üksikult ei ole piisavalt vahendeid selle jaoks, see on väga valulik protsess, see infrastruktuuride paikasaamine. ja taoliste võrgustike probleem seisneb täna selles, et nad lihtsalt ei ole piisavad. ja üsna tihti läheb nendele rohkem raha, kui esialgu oleks võinud arvata. esialgu me ju arvasime, et selleks läheb umbes kakskümmend miljonit eurot, nüüd tuleb välja, et see on tohutult palju suurem. alguses mitte mingisuguseid tulusid taoliste võrgustike puhul ei ole. Need alati tuleb vaadata äh, asjale kahelt poolelt, Euroopa Liidu suutlikkus äh, rahalises mõttes ja teiseks, kas on olemas poliitiline tahe taoliste infrastruktuuride äh, loomiseks ja investeeringute tegemiseks. kui uued projektid tõesti tulevad, näiteks nagu Vahemere koridor, siis selleks on vaja raha. mõistagi liikmesriigid on huvitatud sellisest koridorist, kuid äh, tegemist on siiski Euroopa äh, projektiga ja selleks on vaja Euroopa vahendeid. nüüd merendusest veel äh, ma kohe lõpetan, ma olen veendunud, et minu kolleegid Hispaaniast räägivad sellest täpsemalt ja kiidavad teid vääriliselt, aga aga meretranspordi küsimusest nii palju, et et ma olin parlamendis selles küsimuses ise variraportööriks ja on suurepärane, et äh, Hispaania eesistumise ajal äh, aluste kohta äh, antava informatsiooni alane peatükk suleti. see on väga, väga oluline see suurendab kindlasti ohutust äh, ja julgeolekut äh, meie meredel. see on suur ja oluline samm, mis astuti, viib äh, sümbioosini, mis, mis tagab edasimineku ka tulevikus, me peame tagama selle, et mere ja, ja raudteetransport ja maanteetransport oleks kõik omavahel integreeritud. siit jõuangi veel tagasi raudteetranspordini juurde. kõik kõik soovivad näha edasiminekut selles valdkonnas, kuid kahekümne kaheksandal juunil otsustas äh, komisjon Hispaania kolmteist äh, liikmesriiki veel kohtusse kaevata, sellepärast et nad ei ole võtnud õigesti üle vastavat seadusandlust Euroopa tasandil oma seadusandlusesse. see on kindlasti märk sellest, et äh, heast tahtest ei piisa, vaja on konkreetseid samme. ma nüüd kohe lõpetan, härra minister. ja ütleksin nii palju, et muidugi ükski eesistujariik ei saa kõiki oma eesmärke täita, me ei saa öelda, et teie eesistumine ei olnud edukas, sellepärast et kõiki eesmärke ei saavutatud, aga on asju, millega läks väga hästi, teised küsimused tuleb edasi anda järgmistele, aga oluline on see, et tööd on tehtud hästi, kiirelt ja tõhusalt, nii et suur tänu teile selle eesistumise eest. ma olen olnud teie suhtes äh, teatud hetkedel ka kriitiline seoses üldiste poliitiliste seisukohtadega, aga üldiselt tuleb öelda, et te olete endast andnud kõik, kõik eesmärgid ei ole täidetud, kuid see oleks ka ju võimatu. me oleme paljud asjad saanud selgeks, teie eesistumine on olnud viljakas ja meretranspordi küsimustes Äh, ütlen nii, nagu ütles äh, härra Huati, et äh, meil õnnestus lõpule viia üks väga tähtis asi. seal oli väga palju erinevaid küsimusi, keeleküsimused ja nii edasi, see kõik õnnestus teil ühele poole saada, suur tänu teile, härra minister, olete meid pannud õigetele rööbastele nii-öelda ja meid nendel rööbastel ka vedanud, nii et suur tänu selle töö eest suur tänu, härra Pascal, järgmisena saab sõna härra El Hadrui suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister. mina omalt poolt tahaksin ka väga soojalt tänada härra ministrit kõige selle eest, mida te tegite oma eesistumise ajal ja suur tänu teile ka suure koostöövaimu ülesnäitamise eest, eh, mida me tundsime kogu teie eesistumise aja vältel ja me oleme väga rahul teiega selles mõttes. ma aga räägiksin mõnest eh, konkreetsest äh, Äh, taustaaspektist, mille vältel te pidite töötama, kõigepealt siis tuha äh, küsimus ja majanduskriisi äh, kontekstes, kontekst vulkaanituha kriis muidugi näitas seda, et et Euroopa on haavatav ja on väga oluline, et me järjest enam tagaksime integreerituse ja et me teeksime jõupingutusi selleks, et ühiselt koostööd teha. Äh, vulkaanituha kriis oli vägagi äh, paljastav ja see muudab asju järgnevateks aastateks väga oluliselt. Te ütlesite, te rääkisite Euroopa ühisest äh, taevast, sellest me oleme rääkinud juba aastaid, kui see kriis kindlasti kiirendas arenguid antud valdkonnas ja me pidime lihtsalt hakkama mõtlema nendele puudujääkidele, millega me oleme silmitsi. Te pöörasite meie tähelepanu ka reisijate õigustele, see teema on meie jaoks väga oluline seadusandluses on praegu väga palju puudujääke reisijate õiguste kaitsmisel lennutranspordis euroopa komisjon peab tegema siis ettepanekuid et need puudujäägid eemaldada nüüd äh, raudteetransport äh, tänases kontekstis äh, tegemist ei ole praegu tõesti alternatiiviga kui me vaatame näiteks seda, et kui lennutransport on häiritud, nii nagu vulkaanipurske puhul, raudteetranspordi valdkonnas on nii mõndagi veel vaja ära otsustada koostoimevõime osas, investeeringute osas ja nii edasi ja nii edasi üldiselt, äh, kui me vaatame seda, millised on olnud äh, teie saavutused, äh, siis tõesti nii mõndagi on ära tehtud teie eesistumise ajal, ma ei laskuks siin kõikidesse detailidesse küll, kuid mõned nendest aspektidest ma tooksin siiski välja. Te pöörasite meie tähelepanu tehnoloogiale, intelligentsetele transpordisüsteemidele see ettevõtmine on nüüd siis lõpuni vormitud nii-öelda ja luuakse võimalused siis selleks, et uus intelligentne tehnoloogia ülemaailmsel tasandil tuleks kasutusele võtmisele nii kiiresti kui võimalik. otsused, mis langetati selles osas, on seega väga olulised. täpselt sama oluline on see, et meie ettevõtted ja meie tööstussektor saaks sellest kasu lõigata võrreldes ülejäänud maailmaga. nüüd ohutuse küsimused Eh, kõigepealt siis eh, määrus lennundussektoris eh, õnnetusjuhtumite osas, see samm on äärmiselt oluline. on oluline, et me suudaksime väga kiiresti reageerida ja optimaalselt reageerida õnnetusjuhtumite korral ja muidugi tuleb pöörata tähelepanu ka siseturu tõhusale toimimisele, härra Sterksi raport äh, ilmselt võib-olla aitas äh, ka teie tööle kaasa, äh, aga kindlasti ka laevaomanike töö ka tänu sellele äh, paranes kaupade üleviik rongi, raudteedele, siis ühtse infopunkti küsimus, see kõik aitab kindlasti optimaalsemalt tagada koostoimevõime ja et raudteesektori konkurentsivõime suureneks võrreldes teiste transpordiliikidega. Noh. Te olete väga palju tegelenud ka kahe teise aspektiga. üks nendest puudutab reisijate õiguste tagamist merendussektoris. ka siin on meil väga hea meel ähm, tunnistada, et äh, edasiminek on olnud äh, väga suur, aga natukene kriitikat ka. Äh, edasiminek ei olnud sugugi nii oluline nende bussireisijate õiguste osas. selles osas on juba töö käivitatud juba varem, järgnevatel kuudel kindlasti sellega tegeletakse, loodetavasti jõuame ka selles osas nõukoguga mingisugusele kokkuleppele ja lõpetuseks äh, tooksin välja veel ühe väga olulise küsimuse, nimelt äh, üle-euroopalised võrgud ja see, mida on äh, räägitud siis infrastruktuuridesse investeerimisest. härra Pascual viitas ka Saragossa kohtumisele, mis oli tõesti suurepäraselt organiseeritud, see andis kõikidele osalistele suurepärase võimaluse oma seisukohti selgitada komisjonile ja nõukogule, sektori esindajatele ja tegemist oli tõesti väga vilka arvamuste vahetusega. minu meelest parlament ja nõukogu aga ei äh, ole endale seadnud äh, sarnaseid eesmärke äh, selles osas, et äh, see asi käivituks nii kiiresti kui võimalik ja kõige paremal viisil ja seega jääb üle oodata ära selle aasta lõpus tulevad otsused, kuid üks asi on täiesti selge, kõik on nõus sellega, et me peame olema natukene loovamad selleks, et leida nende projektide elluviimiseks piisavad vahendid. eelarve on piiratud ja seega peame me mõtlema sellele, kuidas siiski raha kuskilt leida selleks, et äh, väga olulised investeeringud äh, siiski saaks äh, tegelikkuseks, selleks et Euroopa transpordi infrastruktuur oleks tõesti integreeritud. ja veel üks minule väga südamelähedane teema, kuivõrd olin raportöör esimeses faasis, nimelt on uus samm edasi astutud, kuid parlament peab veel oma arvamust avaldama, nimelt siis kokkulepe Ameerika Ühendriikidega. tegemist ei ole loomulikult tee lõpuga, me peame leidma, meil on veel piisavalt palju erinevusi kui me mõtleme sellele, mida Ameerika Ühendriikide lennuettevõtted võivad teha Euroopas, mida meie võime teha aga Ameerikas, äh, siin on äh, erisusi päris palju ja need tuleb lahendada. aga selge on see, et äh, teatav lähenemine kahe osapoole vahel on toimunud. ja oluline on mainida ka seda, et välja arendati struktuurid, mis annavad võimaluse ameeriklastega siis regulaarselt läbirääkimistes olla, selleks et reisijate õigusi parandada, kuid räägitakse seal ka siis sotsiaalsetest küsimustest, jätkusuutliku transpordi küsimusest, ökotranspordi küsimusest, see on kõik väga oluline selleks, et sellepärast, et lennundussektori osas need kaks turgu on järjest enam integreeritud. nii, nii palju siis sellest, suur tänu teile veel kord teie Äh, meeldiva suhtumise eest, äh, väga palju asju tehti teie eesistumise aja jooksul ära, tehti ära edukalt, äh, mitte kõik probleemid ei leidnud lahendust mõistagi. üsna palju on veel ära teha teie järeltulijatel, kuid täiesti selge on see, et paari kuuga ei saa perfektselt kõike saavutada ja ära lahendada Euroopa transpordisektoris. suur tänu, proua Bilbao! suur tänu, härra esimees. ja suur tänu, härra minister, teie töö eest viimasel poolel aastal. ma tahaksin tänada ka kõiki neid kolleege, kes siin komisjonis teiega koostööd tegid see viimane poolaasta ei olnud lihtne, me tegelesime mitmete küsimustega, me üritasime lahendada probleeme ja ma arvan, et tulemus on päris korralik. jah, tõesti, tegemist oli raske eesistumisajaga. meil ei olnud vaja võidelda mitte ainult majanduskriisiga, te ei pidanud võitlema ka mitte ainult Hispaania halva imidžiga vaid te pidite võitlema ka vulkaaniga, vulkaanipurske tagajärgedega. kriisist tuleb alati õppida selleks, et tulevikus asju paremini teha ja selles mõttes olen nõus teiega, kui te rääkisite prioriteetidest. aga tahaksin teile siiski esitada ühe küsimuse. meil on näiteks kokkulepe vulkaani ja ühtse õhuruumi kohta aga väga paljud inimesed kannatasid vulkaanikriisi all. ma ütlesin, et olen põhimõtteliselt nõus teie põhimõtetega, aga tahaksin siiski teada, kas me teame, kui palju läks see kriis maksma reisijatele, kes kannatasid vulkaanipurske tõttu lubati ju abi, lubati miljoneid eurosid selleks, et maksta hüvitisi lennuettevõtetele. tahaksin nüüd teada, kas teil on selle kohta meile lisainformatsiooni anda, kuidas see abi andmine läbi viidi, kas seda tõesti ka anti või ei antud, kuidas lennuettevõtted reageerisid, kas äh, maksti välja hüvitised lennureisijatele? volinik ütles, et äh, riiklik abi on lubatud ettevõtetele ja et seda antakse ja nüüd tahaksingi teada, kui palju seda abi anti ja kas seda üldse anti. peale selle tahaksin teada, kui palju maksid lennuettevõtted konkreetselt reisijatele hüvitistena välja? Saragossas soovisid, et raudteekoridore tugevdada mul polnud kahjuks võimalik viimasel kohtumisel osaleda, aga ma lugesin dokumente. Need dokumendid ütlevad selgelt, et koridoride väljaehitamist tuleb toetada. aga siis on teil nüüd siin see prioriteetne projekt, kus on kirjas, et tuleb teha jõupingutusi võimalikult kiiresti administratiivsete tõkete kõrvaldamiseks. see puudutab nüüd kolmandat prioriteeti millise, milline on praegune olukord, millised on tähtajad, kas tähtaegadest peetakse kinni ka nendest, millest räägiti Saragossas? sest tundub, et äh, eelarvekärpeid tehakse, ma olen vähemalt kuulnud, et seda tehakse, ja see kindlasti mõjutab kolmandat prioriteeti. ja seepärast tahaksin teada, kas Saragossa deklaratsioon, mis siin minu ees on, kas see on kooskõlas teiste deklaratsioonidega? mõtlen nüüd ka Marinesko raportile ja tõesti, eesmärk on saavutatud raudteekoridoride osas aga mis puudutab institutsioonide vahelist koostööd, siis selle raames tuleb meil siiski veel ühise laua taha istuda. Marinescu raport võeti vastu parlamendi eelmise ametiperioodi ajal. aga üks asi on täiesti selge, mitte kõik ei tea, et äh, need projektid, mis me paika paneme, et nendel peab olema ka üle-euroopaline tähtsuse dimensioon ja tooksingi näite Marinesco raporti varal. selle raporti väljatöötamisel oli meil suur probleem, ma ei räägi siin mitte komisjonist, aga nõukogust ja Euroopa Parlamendist, sest mitte kõik ei saanud aru, et vulkaanipurske kriisid, et ja selle tõttu, et meil tuleb erinevaid Euroopa projekte edasi lükata, ei ole kõik veel aru saanud, et projektid peavad olema üle-euroopalised. ma ei ole Hispaania valitsuse liige ja ma ei esinda siin äärmuslikku Baski partei, parteid, aga sellegipoolest on täiesti selge, et kuuest kuust ei piisa ühte asja olen siiski juba nüüdseks härra Zapaterole öelnud. meil tuleb Euroopa tasandil edusamme teha selleks, et me saaksime eh, tühistada selle roteeruva eesistumise põhimõtte. meil on vaja tõelist Euroopa poliitikat ja selleks peab meil olema ka täiesti selge, mis osas me kokkuleppele tahame jõuda see võib-olla kõlab naljakalt, aga minu arvates on tähtis, et me roteeruva eesistumise kui sellise ära kaotaksime. meil on vaja rohkem stabiilsust. meil on vaja tugevamat juhtimist, meil on vaja Euroopa probleemide paremat lahendamist. ma arvan, et äh, kõik, mis te oma ettekandes ütlesite, oli õige. meile öeldakse tihti, et me ei reageerinud äh, vulkaani kriisile piisavalt kiiresti, oodati viis päeva, enne kui Euroopa Liit hakkas tegutsema. ma kritiseerisin sellist käitumist toona, kuid hiljem nägin, et tegelikult edusamme siiski tehti. on edusamme ka reisijate õiguste osas isegi kui seal on veel lahendamata küsimusi, mõtlen näiteks bussireisijate õigusi. ja nagu öeldud, me peame tegema edusamme Euroopa projektide osas. tundsin aga puudust ühest asjast teie ettekandes. ärge olge nüüd pahane, mina isiklikult olen kehaskännerite poolt, ma vihkan neid igasuguseid äh, kontrolle. tihti ma ei tea isegi, äh, millised õigused on turvatöötajal ja kui palju ta mind käperdada tohib, sellepärast tahaksingi nüüd täpselt teada saada, millised on need skännerid, mida te soovite sisse viia see tegelikult olekski kõik. tahaksin tänada teid teie töö eest ja mainisin ka neid aspekte, mille osas tahaksin saada täiendavat informatsiooni, eriti neid aspekte, mis on meie jaoks tähtsad, aitäh! suur tänu, proua Bilbaole, sõna saab äh, härra Kramer, tuletan teile meelde, et me peame aega kokku hoidma, muidu jääb transpordiminister oma transpordivahendist maha. palun arvestage kõik, et lõpuks peab meile vastama ka härra minister ja eh, tehke lühidalt ma tahaksin öelda, et kõikidele peaksid kehtima ühesugused õigused, et kui hispaanlased siin kaua räägivad, siis ei tähenda seda, et meie peaksime tegema lühe, lühemalt tahaksin tänada selle ettekande eest ja tõesti tõite välja terve rea asjadest, mida te olete saavutanud. üritan mõndade asjade osas teha lühidalt, teiste osas siiski on mul vaja rohkem aega. vulkaani puhul leidsin ma, et oli täiesti õige, et reisijate eh, turvalisus oli kõige tähtsam, kõik muu pole üldse mitte nii tähtis. kujutage ette, kui mõni lennuk oleks vulkaani tuha tõttu alla kukkunud. siis räägitakse Euroopas hoopis teistmoodi vulkaanikriisist, siis räägitakse räägitakse mitte reisijate õigustest ja rahastamisvahenditest, vaid räägitakse ainult lennuõnnetuse ohvritest, nii et selles osas oli teie käitumine täiesti õige. teiseks, reisijate õigused et meretranspordis oli meil võimalik sisse viia see, et ka liikumispuuetega inimesed ja piiratud mobiilsusega inimesed on kaasatud bussireisijate õiguste puhul, meil ei õnnestunud seda. mõelgem kas või USA peale. pärast Vietnami sõda USA-s pandi paika see, et kõik bussid pidid olema sellised, millega oli võimalik vedada ka liikumispuuetega inimesi. kui meie rahuajal ei suuda seda sisse viia Euroopas, siis on see suureks häbiplekiks meile. me ei räägi siin mitte väikese ja keskmise suurusega bussiettevõtetest, vaid need olid suured ettevõtted, mis tegid lobitööd selliste nõuete sisseviimise vastu. Nad soovivad säästa, aga me ei saa sellega nõus olla. kolmkümmend protsenti ühistranspordi kasutajatest on piiratud liikumisvõimega inimesed, tegemist ei ole mitte ainult ratastoolis istuvate inimestega, vaid ka pensionäridega, äh, lastega ja me peame nende õigusi toetama, nemad ei tohi tee äärde seisma jääda Madridi deklaratsioon. minu arvates oli väga huvitav see, et te ütlesite, et tegemist oli nii majandusliku kui ka keskkonna mõttes eelisega, aga kui te räägite, et te kavatsete nüüd viis miljardit eurot kokku hoida sellega, et meil on ühine õhuruum, siis võib-olla peaksite mõtlema veel ka selle peale, kui palju privileege me sellega ära kaotame. Euroopa Keskkonnaagentuur on välja arvestanud, et Äh, seetõttu, kuna meil ei ole käibemaksu rahvusvahelistele lendadele ja ka kütusemaksu, siis kolmkümmend miljardit eurot jätame me lihtsalt kuhugi maha. nüüd nad saavad kolmkümmend viis miljardit veel sellepärast, et me viime ühtse äh, õhuruumis sisse, ärgem unustagem, et tegemist on tõesti väga keskkonda reostava transpordiliigiga. kõik räägivad sellest, et raha on vähe, aga nüüd anname, kingime põhimõtteliselt kolmkümmend miljardit eurot lennusektorile igal aastal ja see on tõesti liiga palju. Saragossa, te võtsite üldised eesmärgid vastu. me toetasime teie üldisi eesmärke, nimelt keskendumine pudelikaeladele keskendumine piiriülestele transpordivahenditele selleks, et Euroopa Liidul oleks võimalik kokku kasvada. jah, see kõik on õige, aga milline on tulemus? meil oli kolmkümmend Euroopa projekti ehk siis prioriteetset projekti, komisjon ja parlament soovisid kakskümmend miljardit. nõukogu andis meile ainult kaheksa, mitte ühtegi projekti eh, jäetud ellu viimata. kaubaveed veos viidi kuue koridori asemel sisse suisa üheksa, kuigi meil ei õnnestunud isegi mitte kuud sisse viia, nii et mulle tundub, et teete siin illusioone, ega iga päev ei ole võimalik saada jõulukingitusi mulle tundub, et te siin praegusel hetkel muudkui soovite, et me teeksime tohutult palju, aga ei ole või, nõus meile selleks raha andma. meil on hoopis teistsugust transpordipoliitikat vaja ja siis on meil ka vaja vaadata täpselt, millised peaksid olema rahalised määrad. Te ütlesite nii Saragossas kui ka nüüd, aga ei öelnud sellele, kas nõukogu oli nõus sellega. nimelt te ütlesite, et infrastruktuuri kulud peaksid äh, siis, kui arvestatakse välja eelarve puudujääki kõrvale. minu arvates on see täiesti õudne sellepärast, et siis ei ole tegelikult eelarve puudujäägi nõudest mitte mingit mõtet, kõik teavad, kõik rahandusministrid teavad, et kui on kuskil raha puudu, siis kirjutan need lihtsalt äh, infrastruktuuri reale ja saan teha võlgu nii palju, kui tahan me ei saa seda endale lubada, me peaksime siiski mõtlema, kuidas me saaksime parandada ka üle-euroopaliste transpordiprojektide kohta. meil on siin neli tunnelit. kas me kas nendest kakskümmend, kolmkümmend või nelikümmend protsenti viiakse ellu järgnevaastate puhul, ei ole tegelikult üldse mitte tähtis. ta, ma ei usu isegi, et me näeme, et mõni nendest neljast tunnelist valmis ehitatakse. sellepärast tuleks meil keskenduda selle rahaga, mis meil praegu olemas on, kasutada võimalikult palju ära selleks, et midagi ellu viia, nii et ma loodan tõesti, et Saragossa lubadused tõesti ka ellu viiakse ja ma ei taha, et hakkaksite siin toetama rahaliste vahenditega žongleerimist, seda pole meil kohe kindlasti vaja. siis rääkisite te ka linnatranspordist, ka siin mängivad jälle rahalised vahendid väga suurt rolli. me teame, et linnades seitsekümmend protsenti heitmetest, mis on keskkonnale kahjulikud, tulevad transpordist Saksamaal näiteks on Transpordiamet öelnud et, et üheksakümmend protsenti sõitudest, mis linnades tehakse, on lühemad kui kuus kilomeetrit. Te ütlesite väga õigesti, me peaksime ühistranspordile keskenduma me, ja te rääkisite siin ka suisa mootorita äh, liikumisvahenditest, mul oli väga hea meel, et te seda ütlesite, kuid minu ettepaneku Grossi raportis lükkasite te tagasi, ma ütlesin, et me soovime vähemalt nelikümmend protsenti saada jalgsi ja rattaga liikujatele, nelikümmend protsenti trammidele ja kakskümmend protsenti siis autodele. nüüd olete teie aga pannud hoopis teistsugused äh, arvud paika, kus näiteks jalgratastele on ette ainult null koma üheksa protsenti. nii et kui need rahastamismeetodid ei muutu ja ärge unustage, et meie parlamendis panime paika nelikümmend protsenti raudteele, on täiesti selge, et mitte midagi ei muutu. rahalisi vahendeid on meil vaja ju Euroopas jagada, aga ma tahaksin nüüd teada, kas nõukogus ka Hispaania võitleb selle eest, et võimalikult palju võitlete ka teie maanteetranspordi eest ja te ei ole selle poolt, et me kasutaksime raudteetransporti. ja lõpetuseks ma leian tõesti, et on õige, et me kaebame, Euroopa Komisjon peab lepingutest kinni pidama, aga kui nüüd kaevatakse kohtusse, esimene raudteepakett, äh, sellepärast ainult, et härra Barrosole avaldati äh, survet nõukogu poolt ja nüüd komisjon otsustab oma eesmärkidest loobuda, siis on tegemist suure katastroofiga, tegemist on seadusega, mis kahe tuhande kolmandal aastal vastu võeti ja kõik liikmesriigid pidid seda hakkama äh, rakendama. kahe tuhande kaheksandal aastal otsustas komisjon lõpuks, et hakatakse rikkumismenetlusi pidama. nüüd tundub jällegi, et äh, nõukogu soodustab seadustest mitte kinnipidamist. me peaksime kõigepealt leidma vastuse küsimusele, kas tegemist on Euroopa Liidu puhul äh, juriidilise isikuga või mitte. me ei soovi ju, et Euroopa Liidu õigusandlus äh, kaotaks oma tähendust ja me ju soovime, et me võitleksime mobiilsusest Euroopas ja kaitseksime seejuures keskkonda suur tänu, sõna saab proua Foster. suur tänu, härra esimees. mina olen eh, tavaliselt Inglise meeskonna toetaja, aga tahaksin ka tunnustust avaldada suurepärasele Hispaania, eh, Hispaania meeskonnale ja, ja peab ütlema, et eh, ilmselt äh, Äh, nende treener siiski Hollandisse puhkusele ei julge minna, kuigi minu äh, parimad sõbrad on ka, vabandust, kohtunik ei julge minna äh, Hollandisse ja ähm, nüüd transpordikomisjoni asjade juurde. Hispaania e-, eesistujamaana on teinud väga palju tööd, et mitme teemaga edasi minna, mitme teemaga, mis, mille kohta me teame, mis on seisnud paigal aastaid ja nüüd äh, lennunduse sektoris ei olegi mingeid üllatusi enamuse jaoks, aga lennuõnnetuste uurimisteema, ma tean, et see oli väga tundlik te-, tundlik teema ja nõukogu eh, märki, mängis väga olulist rolli eh, selle teema edasiviimisel, teine lugemine ilmselt on, tuleb juba septembris ja eh, nõukogu loodetavasti jõuab mõistliku kompromissini. samuti arvan ka, et kõik liikmesriigid Äh, oleksid õnnelikud, kui lennuõnnetuste küsimus lahendataks. nüüd äh, kehaskännerid, äh, nende puhul on täiesti õige öelda, et, et jälle on mindud edasi, väga põhjalik, väga ulatuslik teema, Hispaania kolleeg Aldest on tegelenud sellega, isegi need, kes nagu mina, on lennunduses töötanud, on siiski väga, suhtuvad väga vastumeelselt kehaskännerite kasutamisse. aga ikkagi oleks vaja nõuda liikmesriikidelt, et kasutataks selliseid äh, tehnoloogilisi vahendeid, mille kiirgus ei ole kahjulik äh, ning äh, terve keha kujutis ekraanil, see tekitab mitmeid vastuolulisi, vastuolusid ja ma olen nüüd kindel, et Hispaania valitsus, Hispaania kui eesistujamaa on kaasa aidanud sellele, et informatsioon liiguks riigist riiki, et toimiks vastuluure ja et reisiprofiile täiendataks, et tõesti võidelda selle tohutu nõudlusega, mis puudutab meid kõiki. nüüd äh, avatud äh, taevaleping ja, ja suhted USA-ga, äh, ma ei tea, kuidas Hispaanias suhtutakse sellesse, mina elan Suurbritannias, aga ilmselt läbirääkimised on olnud väga väga pingelised, need on juba kestnud kaheksa-üheksa aastat, jällegi on saavutatud tohutu ees, e-, edasiminek, ma tervitan seda ainult, aga mina oleksin äh, soovinud näha ka eh, välisinvesteeringute eh, osas progressi ja sa-, samuti Fly America osas me peame väga tähelepanelikult ikkagi äh, eh, tähelepanelikud olema, et et me järele ei annaks ameeriklastele, ei kapituleeruks äh,. ja ameeriklased peavad mõistma ka seda. nüüd ja kokkuvõtteks Caesarist kahju, et vulkaani purse sai selleks ajendiks, miks Caesariga oli vaja edasi minna. tegemist on ju äh, tehnoloogilise arenguga, ühtne Euroopa äh, taevas oli kõige selle alguseks, asjad on edasi arenenud ja jällegi on tohutu edasiminek toimunud, ma tean, et Hispaania on äh, arendanud seda teemat ja ma olen tegelenud selle teemaga ise varem väljaspool parlamenti. ja nüüd tagasi tulles vulkaanipurske juurde, kolleegid ütlesid täiesti õigesti, et äh, mõnel juhul koheldi reisijaid väga hästi, teisi otse vastupidi ei koheldud sugugi hästi. E, ja tegelikult me ei osanud ettegi kujutada, et meie õhuruum võib pärast New Yorgi pommirünnakut olla suletud kuus päeva või rohkemgi veel ja isegi see septembri katastroof oli ju tegelikult USA-s, mitte Euroopas. aga lennusektorist rääkides, see läks ju tohutult maksma, vähemalt kaks miljardit eurot ja eh, komisjon on teinud väga hea kokkuvõtte sellest, koostanud väga hea raporti ja nendel ei ole mingeid probleeme finantsabi, abiga liikmesriikidele, aga me teame, et liikmesriikidel on praegu oma eelarvega keeruline olukord, Hispaanialgi pole väga palju raha eh, kulutada. Eh, tundub, et, eh, et kannatajad ei ole mitte ainult reisijad, kes ei saanud kompensatsiooni, vaid ka suurettevõtjad, väikeettevõtjad samuti, lennuettevõtjad ja, ja kõik kokkuvõttes võib öelda, et Hispaania eesistumise meeskond oli väga hea, kõik need diskussioonid, mida me oleme teiega pidanud, on väga kasulikud olnud ja soovin teile tulevikuks kõige-kõige paremat. suur tänu, proua Foster. meil on veel viis sõnavõtusoovi. me soovime, et äh, härra minister ikkagi meile ka vastata jõuaks palun piirduge kahe minutiga, tähtis on see, et kõik fraktsioonid oleksid esindatud. ja nüüd annaksin sõna härra Mathieu Grossile. sõna. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada teid selle töö eest, tegemist oli väga hea tulemusega Euroopa jaoks, Euroopa kodanike jaoks ja ma ei taha korrata seda, mida kolleeg Rahvapartei nimel juba ütles äh, merendustranspordis, äh, lennutranspordis, eriti mis puudutas äh, tuhapilve, tõesti otsused olid äh, tõesti õiged, et mõeldi ohutuse ja mitte majanduslike huvide peale. me teame, et tõesti ka kõik jalgpallimeeskonnad teavad, et alati ei saa võita, aga üks asi on siiski selge. minu arvates võib-olla teatud asju nähakse liiga optimistlikult minu arvates on kahju, et reisijate õiguse, õiguste osas mitte nüüd küll teie, aga liikmesriigid ei tulnud meile vastu, eriti bussireisijate õiguste osas, sest tegemist on tegelikult valdkonnaga, kus kodanikud väga täpselt vaatavad, mis me teeme ja nad tahaksid, et Euroopa rohkem sekkuks. USA lepingu puhul tuleb mul ka öelda, et ma ei näe seda nii optimistlikult. ka SWIFT näitas, et kui me Euroopas rusikaga vibutame, siis ameeriklased saavad aru, et tegemist on kahepoolsete lepingutega, mitte ainult ühesuunalise tänavanaga, nagu mina seda alati nimetan. väga paljudes punktides te näitasite küll üles tahet midagi ära teha, aga ameeriklased ei olnud valmis midagi ära tegema, nii et võib-olla siin tuleks Euroopa Liidu seisukohta tugevdada huvitav oli minu arvates see, et finantsküsimustes olete te kolleegidele oma ideid väga hästi esitlenud, näiteks see, et teatud investeeringud peaksid olema stabiilsuse mõttes neutraalsed, minu arvates on see väga tähtis ettepanek ja väga hea, aga ka siin ei tohiks see jääda mitte ainult tahteavalduse juurde. Te ju teate, et parlamendis on väga palju inimesi, kes leiavad, et kulutusi tuleks tõsta, aga raha selleks ei ole ja siin Hispaania mängib väga tähtsat rolli, eriti üle-euroopaliste transpordivõrgustike äh, puhul. meie tõesti soovisime luua silla regionaalpoliitika juurde, me soovisime ühtekuuluvusfondi äh, vahendeid paremini kulutada ja Hispaania on siin meie jaoks väga tähtsaks partneriks, nii et äh, pärast seda Saragossa arutelu, mis oli väga huvitav, võiksite te meid aidata nende eesmärkide elluviimisel. ja lõpetuseks tahaksin teile soovida veel paari vulkaani, ühte, mis asuks Euroopas, sellepärast et rakendamine toimub tihti raskelt, ma soovin teile ka äh, veel ka Kirdude kleebiste jaoks ühte vulkaani ja siis soovin teile veel ühte vulkaani ka rahastamisvahendite osas. sellepärast, et väga paljud äh, liikmesriigid lähtuvad tõesti ainult omade huvidest. jah, vulkaan ei olnud võib-olla mitte kõigi jaoks meeldiv, aga tegelikult Euroopa jaoks üldiselt tegi ta ainult head. Euh, nüüd järgmine sõnavõtja, Praal Vaares Gracias, señor presidente. Permítame, señor ministro, primero <clears throat> felicitarle por... Eh, suur tänu, härra minister, lubage mul kõigepealt eh, teid õnnitleda eh, selle suure tehtud töö eest. suur tänu teile selle eesistumise aja eest. suur tänu on ka kõikide nende jõupingutuste eest alati meid piisavalt informeerida, tulla meie juurde äh, ja suur tänu, et olete meid teavitanud transpordi vallas toimuvast. härra Kraamer ja härra Grosch juba ütlesid, et rahastamine on kõikide poliitikate puhul väga oluline. oluline on äh, loovust äh, toetada piisavate rahaliste vahenditega. kui me vaatame eesistumise analüüsi, siis eh, Zapatero valitsus just sellest ongi rääkinud. ja keegi eh, aga ilmselt ütles Hispaania meeskonnast, et tegemist on täieliku blufiga selliste sõnade puhul ja tegelikult ootab meid ees eh, eelarvekärped ja Briti eh, kodanikust eh, kohtuniku eh, osalus finaalmängus on hea näide sellest, et isegi kui ei ole osaline, sa mängus vähemalt kohtuniku kohtki saada endale meil tuleb oma eesmärgid äh, täita ja selles valdkonnas ma tahaksin tänada Hispaaniat kõike saavutatu eest. mõistagi maailmameistrivõistluste tulemus äh, on väga hea näide sellest, et mida Hispaania suudab saavutada, kui nad teevad koostööd, kui meil on piisavalt annet selleks, et äh, üle saada kõikidest ähm, takistustest teel oluline on mõelda ka sellest, kuidas eh, kanaliseerida siis oma ühtiste ees, ühtsete eesmärkide saavutamiseks vahendid õigetesse transpordisektoritesse. läheneda tuleb kõigele Euroopa tasandilt, sellepärast et liikmesriigid üksinda ei suuda nendele väljakutsetele vastu seista, härra Grosch sellest just ka rääkis eh, ja, ja suur tänu talle asja väljatoomise eest. see on minu meelest kõik äärmiselt oluline loov suhtumine Euroopa tasandil selleks, et väljakutsetele vastu seista, see on õige rada, mida mööda minna. ja kui lubate, härra minister, siis ma äh, kulutaksin veel aega. nimelt, ma kõnelen täna parlamendis viimast korda. ma tahan rõhutada seda, kui olulised on äh, investeeringud. ma tahaksin tänada kõiki teid äh, selle eest, et me oleme koostööd nii ilusti suutnud teha, jään teiega kindlasti kont-, kontakti, aga suur tänu siis viimastel aastatel tehtud koostöö eest. sõna saab proua Maisner. suur tänu, härra esimees, mina üritan teha lühidalt ja mõningatele punktidele ainult viidata. ma alustan reisijate õigustega, bussireisijate õigustega, sest mina võtsin osa kolmepoolsetest läbirääkimisest ja ma tean, et Äh, ka teie olite seal kohal ja mul on väga kahju, et me ei jõudnud seal kokkuleppele ning mulle tundus, et see ei olnud mitte Hispaania süü, et me ei jõudnud kokkuleppele, võib-olla oli see kellegi teise süü. väga kahju oli sellepärast, et me olime peaaegu juba eesmärgile jõudmas ja mina oleks tõesti soovinud, et me oleksime leidnud bussireisijate jaoks Euroopa Liidus lahenduse lepitusmenetluses on otse loomulikult raske heale lahendusele jõuda, nii et vaatame, kuidas need asjad edasi arenevad. Mathieu Grosch ütles, et ta soovib rohkem vulkaane ja ma arvan, et tal on õigus. sellepärast, et vulkaanipurse ühelt poolt näitas, kus me oleme haavatavad eurooplastena ja minu jaoks oli täiesti selge, et me ei ole valmis sellisteks juhtumiteks ja hispaanlased ei saanud ka siin osas mitte midagi ära teha. nii et nüüd on meil võib-olla parem omad võimalused reageerimaks, sellepärast et me teame, et vulkaanid purskavad. peale selle jah, tõesti, ohutus oli väga tähtis ja ma ei tea, kas tegelikult oli see vulkaanipurse või Madriidi kohtumine, mis oli tõesti väga tulevikku suunatud, igal juhul aitas see Ühtse Euroopa taeva projekti edasi ja ma arvan, et minu arvates see integreeritud reserveerimissüsteem sai ka päris korraliku tõuke edasiarenemiseks ja see oli minu arvates väga tore samm Hispaanialt eesistujamaana. Saragossat on siin väga palju mainitud, mina koordinaatorina olen ka juba oma seisukoha välja öelnud, siin räägiti ka jälle transpordivõrgustikest üle piirideülestest projektidest, aga ka siin jällegi tehti ettepanekuid selle kohta, et meil on vaja raha kokku hoida, kuid keegi ei öelnud, kuidas. nii et äh, tegemist oli tegelikult õige suunaga ja vaatame, mis saab edasi. lennuohutus, mul on väga hea meel selle esimese kokkuleppe üle, sellepärast et äh, see on väga tähtis lennuõnnetuste põhjuste uurimiseks ja ennetava töö tegemiseks. kehaskänneritega tegeleme me väga palju, äh, ka veel tulevikus ka meretranspordis olid minu arvates äh, ettepanekud väga head, äh, mul on väga kahju, et äh, me jõudsime kokkuleppele ainult ühe keele osas, mis ei olnud küll inglise keel, aga ka mitte hispaania keel, kuigi mulle hispaania keel väga meeldib. ma tegin oma esimese raporti integreeritud merepoliitika kohta, seetõttu olin ka kohtumisele kokku lepitud ja Ivanis toimus tõesti väga tore kohtumine, kus toodi välja väga palju erinevaid aspekte, mis viivad ka seda valdkonda edasi. suur tänu teie töö eest ja kõike head! suur tänu, proua Maisner, proua Lichtenberger loobub sõnasoovist, suur tänu teile ja lõpetuseks proua Jala Sender. Sí, gracias, presidente Sí, bueno, agradecerle desde luego al ministro su disponibilidad, yo creo que ha sido el ministro que... suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada ministrit selle eest, et ta tuli siia, ma arvan, et tegemist on kõige rohkem Euroopa Parlamenti külastanud ministriga, seda ta ka lubas kohe alguses kohe algusest nägime me, kui tähtis on meeskonnatöö. seda näitas ka juba maailmameistrivõistluste tulemus ja ka minister sai sellest väga hästi aru, et meil on vaja hästi sisse töötatud meeskonda ja siis ollakse ka edukad tahaksin teid tänada, te olete tõesti väga toreda süsteemi välja töötanud ka Koreperis ministeeriumis. igal pool olite te väga hästi organiseeritud ja te teadsite, kui tähtsad on need äh, väljakutsed. jah, te tegite suurepärast koostööd ka Euroopa Parlamendiga ja te teate, et meie võime vahel olla üsnagi pirtsakad, aga te saite aru, kui tähtis on ikkagi leida meiega ühine keel. peale selle ka komisjon oli aktiivne härra Tilboske aitas meid väga palju edasi, et seepärast tahaksin ka teda tänada. sest kui me räägime lennusektorist ja lepingust USA-ga, siis tuleb meil tõdeda, et äh, oleme tegelikult aastaid äh, raisanud, äh, koha peal tammunud ja me ei liikunud edasi. nüüd on aga meil suurepärane lahendus. see ei ole mitte ainult hea, nagu eelkõnelejad ütlesid äh,, vaid suisa suurepärane. on väga tähtis, et me selle lepingu rakendaksime ja et me saaksime Euroopa ühises õhuruumis sisse viia teatud dünaamika ja teha seejuures koostööd USA-ga. tahaksin tänada ka Saragossa kohtumise eest, kus me rääkisime üle-euroopalistest transpordivõrgustikest. tegime koostööd komisjoniga. Saragossa koostöö oli väga hea ja tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõitsid Saragosasse, tegemist oli suure delegatsiooniga Euroopa Parlamendist ja see näitas, kui tähtis oli Euroopa Parlamendi jaoks rääkida ja toetada transpordivõrke ja infrastruktuuri, sest meil on vaja alternatiive. sellest oleme me juba rääkinud, mitmed kolleegid mainisid seda. mõeldes nüüd kriisi peale, jah, meil oli probleeme ja praegu peame välja töötama alternatiivseid variante. tegemist on kiireloomulise küsimusega, meil on vaja alternatiivset võrgustikku ja mm, rongiliiklus peaks seal mängima kõige tähtsamat rolli. nüüd ühine õhuruum. kirjutati ju alla vastastikuse mõistmise memorandum, mille selle millele kirjutati alla Hispaania ja Portugali vahel, nii et meil on tegemist nii-öelda esimese plokiga. tihti teeb komisjon edusamme, aga liikmesriigid mitte. kuid ähm, Saragossas oli asi teisiti. kirjutati alla mitmele memorandumile ja üks oli eriti tähtis minu jaoks, nimelt äh, projekt number seitseteist. see puudutab ka Hispaaniat. ja ma tahaksin teada, mis saab nüüd edasi teiste eesistujatel, mõtlen siin Portugali ja Prantsusmaa ministrite peale, nemad kõik tervitasid seda projekti number seitseteist ja seepärast on see dünaamikaga nii tähtis, on väga tähtis, et liikmesriigid tõesti ka seisavad nende projektide taga ja hoolitsevad selle eest, et piisavalt on vahendeid, siiamaani pole see mitte alati niimoodi olnud liikmesriigid peavad olema ka loomingulised, leidmaks rahalisi vahendeid, minu eelkõnelejad ka juba mainisid seda. meil on vaja loomingulisust, dünaamikat, ainult niimoodi saab Euroopa Liit leida ka vajalikud rahalised vahendid ja ainult niimoodi on meil võimalik ambitsioonikaid poliitikaid ellu viia. tahaksin tänada teid ka selle eest, et te ütlesite, et transpordiministrite nõukogu rääkis äh, euro ka, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tähtsast rollist. volinik Kallas äh, rääkis volinik Kallas on väga hästi Euroopa Liidu strateegias aastaks kaks tuhat kakskümmend ka väga hästi transpordisektori sisse töötanud. sellel on kohe kindlasti strateegia jaoks suur lisandväärtus ja ma tahaksin, et teie nüüd äh, töötaksite äh, selle nimel edasi sellepärast et me ei tohiks ära unustada kunagi, kui tähtsat rolli mängib transport äh, Euroopa Liidus. tahaksin tänada äh, Hispaania tegutsemist ka meri, meritsi reisivate reisijate õiguste võitlemisel. tegemist oli projektiga, mida Hispaania toetas äh, ja te kaasasite puuetega inimeste küsimuste lahendamisel ka väga palju puuetega inimeste organisatsioone Hispaaniast busside puhul te kahjuks kokkuleppele ei jõudnud ja sellepärast ma tahaksin, et te paneksite tulevastele eesistujatele südametele, et nad selles valdkonnas edasi töötaksid. ja nüüd äh, anname sõna härra ministrile, kõigepealt äh, kõigi nimel täname teid selle eest, et te äh, tulite täna siia, et te olete alati olnud valmis meiega koostööd tegema ka eesistumise ajal ning tõesti parlament ja nõukogu said vulkaanipurske tõttu selgelt aru, kui tähtis on Euroopa, Euroopa koostöö. aga ikkagi, ähm, kuigi meil on palju ära tehtud, ei ole me äh, kõike jõudnud ära teha kokkuvõttes peab ütlema, et eesistumine oli hea ja nüüd palun annan sõna teile küsimustele vastamiseks. suur tänu. lubage mul teid nüüd kõiki tänada tunnustuse eest ja see ja nende heade sõnade eest, mis te ütlesite Hispaania kohta tahaksin tänada härra De Grandest ja proua Bilbaod heade sõnade eest. uskuge mind, ma hindan seda väga, kui te meid tänate ning muidugi palju asju jäi veel lahendamata, me peame edasi töötama nii Euroopa tasandil kui liikmesriikide tasandil kokkuvõttes tahaksin veel kord välja tuua selle, et eesistujamaa tundis alati Euroopa Parlamendi tuge. see oli otsustav muide mitme kokkuleppe saavutamisel, ise, iseäranis kokkuleppe saavutamisel USA-ga. transpordikomisjon ja äh, Koreper ning komisjoni kolleegid seisid meie selja taga nagu üks mees ja ma tahaksin tõesti tänada kõiki toetuse eest. see töö, mida me tegime, oli, tõsi, ta on meeskonnatöö, sest meil olid ühised eesmärgid ja meil olid ka ühised takistused, millest, mis me pidime ületama andsin teile juba meie tegevusest ülevaate algsõnas, aga nüüd tuleksin veel mõne punkti juurde tagasi. vulkaanikriis näitas täiesti selgelt, kus olid Euroopast puudused ja kogu Euroopa Liidu piires eh, peab ütlema, ei olnud, ei oldud valmis kriisile vastamiseks. kujutage ette, meil on ühtne valuuta, aga meil ei ole veel ühtset taevast. esimesest päevast peale oleksime me pidanud kohe teadma, kuidas tööd jagada, koordineerimine oleks komisjoni poolt pidanud paigas olema, aga seda veel ei olnud, samas liikmesriikidel on endal ka voli otsustada, kas nad sulgevad oma, oma õhuruumi või mitte. kõik liikmesriigid pidid siis seega ise otsustama, mis nad teevad, kas nad sulgevad oma taeva või mitte ja praegused juhtimis- või tollased juhtimismeetodid näitasid meile selgelt, et meil on vaja palju rohkem koordineerimist, koordineeritud meetodeid, nii et me oleksime palju paindlikumad ja tõhusamad tulu, tulevikus omakorda aitab vähendada niisuguste kriiside mõju õhuruumis. me oleme muidugi olulisi sammu edasi astunud, püüdes ellu viia ühtse Euroopa taevakava. kõik liikmesriigid said aru, mis on kaalul, mida oleks vaja ja transpordinõukogu erakorralisel kohtumisel oli täiesti selge, et kuigi ministritel on liikmesriigis oma vastutus, on neil ka jagatud vastutus Euroopa tasandil selleks, et õigeid otsuseid vastu võtta. testlendude läbiviimisel, ohutuse kindlaks tegemisel selgus, kui hästi on võimalik koordineerida tööd selleks, et kontrollida lennuki mootoreid, tuhaosakeste sisaldust mootorites õhus, selleks, et otsustada, kas avada õhuruumi või mitte. kui me oleksime kiirustanud otsuse tegemisega, oleksime praegu pidanud rääkima palju tõsisematest tagajärgedest kriisi puhul. igal juhul vulkaanikriis paljastas mitmeid puudusi, mis Euroopa Liidus kriisi ohjamisel võivad tekkida. ja see viis meie tähelepanu ka alternatiivsetele transpordivõrgustikele, näiteks ähm, raudteevõrgustikele. tahan teie tähelepanu veel ühele punktile juhtida mitmed liikmesriigid ka tõstatasid selle ja see puudutab nimelt vajadust investeerida, investeerida üle-euroopalistesse võrgustikesse. ja ne-, ja need investeeringud peavad liikmesriigid koos tegema. investeeringud ei tohiks olla mõjutatud eelarvedefitsiidist liikmesriikidest üle-euroopalised transpordivõrgustikud tuleb välja kuju-, kujundada ning liikmesriigid peavad vastutustundlikult sellesse suhtuma. meie tahame loomulikult stimuleerida investeeringuid. Nendest võrgustikest ei saa kasu mitte ainult liikmesriigid, kust võrgustikud läbi lähevad, vaid sellest saab ko-, kasu kogu Euroopa Liit, kogu Euroopa. Saragossas kõnelesime me mitmetest Äh, rahastamisvõimalustest, mis võiksid olla täiendiks olemasolevatele vahenditele. me rääkisime era- ja avaliku sektori partnerlusest niisuguste infrastruktuuride loomisel. Euroopa Komisjon ja transpordivolinik koos liikmesriikidega on täiesti teadlikud sellest, et kui me ei suuda leida õigeid vahendeid, luua õigeid fonde transpordi infrastruktuuri investeeringuteks, siis lihtsalt me ei suuda tuleviku väljakutsetele vastu seista. proua Bilbao viitas sellele, kui ta ütles, et Hispaania on valmis koridorid kolm ja kuusteist välja ehitama. vastastikuse teineteise mõistmise memorandum Hispaania, Portugali ja Itaalia vahel on nende koridoride puhul juba sõlmitud, sest mõistetakse, et need koridorid on Euroopa transpordistrateegia võtmeelemendid väga tähtsad otsused kolmele liikmesriigile, aga Hispaania transpordihanke osakond transpordiministeeriumis hoiab alati silma peal sellistel projektidel, sest tähtis on see, et inimesed ja ka kaubad liiguksid Euroopas lihtsamalt. kui eelarve küsimusi arutatakse, siis äh, Äh, uute transpordikoridoride väljaarendamine peab olema prioriteet. arvestades kõike seda, ei kavatseta enam midagi edasi lükata, mida on paigas ja me tahame saavutada oma eesmärgid õigel, õigeks tähtajaks tegime head koostööd mitmete liikmesriikidega, see ilmnes juba Saragossa kohtumisel, aga härra, aga, aga Hispaania minister peab kõnelusi ka kahepoolst, kahepoolsete läbirääkimiste kaudu. kokkulepe USA-ga on väga tähtis, seda on juba läbi räägitud aastast kaks tuhat seitse. me suutsime mitmest takistusest üle saada läbirääkimiste käigus, peab ütlema, me alguses olime me juba väga ambitsioonikad nüüd on õige platvorm paigas, mis eeldab siis mõlemalt Atlandi ookeani poolelt võrdseid investeeringuid. ja loodetavasti toob kaks osapoolt ka teineteisele lähemale, eh, genereerib uusi investeeringuid mõlemal pool Atlandi ookeani. Eh, see protsess on juba alanud ning asjad on edasi liikunud. loomulikult töö jätkub, õigustikku tuleb täiustada, nii, et liberaliseerimine, investeeringute liberaliseerimine selles sektoris toimuks mõlemal poolel. see, mida Saragossaks räägiti, ma nõustun sellega, et kohtumine oli positiivne aga Euroopa Liidu ühe liikmesriigi ministrina võin lausa asju vaadelda kahest perspektiivist transpordiinvesteeringuid on vaja stimuleerida, iseäranis raudtee investeeringuid. ja nüüd eh, sadamasse saabuvate ja sadamast lahkuvate laevade formaalsuste kokkulepe oli samuti oluline, oluline piirikivi vähendamaks formaalsusi meretranspordis. kindlasti aitab see vähendada ka ummikuid maanteetranspordis, vähendada heitkoguseid. härra De Grandes nimetas äh, siin raudteepaketti. kolme eesistuja koostöös iseäranis koostöös Belgiaga on püütud äh, mõelda sellele, kuidas äh, raudteepaketile uues olukorras äh, läheneda, et raudteepakett muutuks tõhusamaks. paljud liikmesriigid rõhutasid teadusuuringute ja arendustegevuse tähtsust, ka selles osas on toimunud eda-, edasiminek minu arvates kahetsusväärne on siiski see, et me ei suutnud kokkuleppele jõuda reisijaõiguste küsimuses, mis puudutab just bussi reisijate õigusi. me soovisime seda küll, aga loodetavasti saavutab kokkuleppe nüüd Belgia. see on strateegiliselt tähtis küsimus Euroopale. ja ma teen kindlasti jätkuvat koostööd eesistuja oma Belgiaga. Belgia ministriga nii et Transpordinõukogu lahendaks selle küsimuse. see on tähtis küsimus, see tuleb lahendada. üks parlamendiliige rääkis ka liikuvusest linnades. nõukogu on püüdnud edendada meetmeid linnaliikuvuse suurendamiseks, keskendudes eelkõige ava-, ühiskondlikule transpordile ja ilma mootorita transpordi, transpordile, arendamaks välja puhtaid tehnoloogiaid, muutmaks meie linnad puhtamaks ning samuti on tähtis keskenduda ka elektriautode kasutusele linnades, kui võimalik. kõik need projektid vajavad edasiarendamist, aga me oleme piisavalt motiveeritud. kõik liikmesriigid arv-, minu arvates jagavad äh, ühiseid vaateid transpordile, me oleme oma äh, nõukogu järeldused küll vastu võtnud ja see näitab juba, et kõik soovivad koostööd teha kahekümne seitsmendal jaanuaril olin siinsamas komisjonis, et tutvustada teile Hispaania eesistumise programmi. vahepeal käisin siin, et rääkida teile esimestest tulemustest, mis me, mis me olime juba saavutanud, nimelt Euroopa Tehnoloogia Instituudi osa äh,, küsimustest. samuti rääkisin Eurovinjeti direktiivist mitmed liikmesriigid on juba kogenud äh, raskeveokite maksustamist, Eurovinjeti direktiivi eesmärk oligi raskeveokite maksustamine, kui see täielikult kohaldub, siis äh, võib sellest palju ükskord kasu olla, aga selleni läheb veel aega seetõttu jääb see teema ka Belgia eesistumise üheks äh, oluliseks teemaks ning Hispaania kui eesist-, endine eesistujamaa muidugi aitab Belgiat selles töös. ja kokkuvõtteks tahan veel kord teid tänada koostöö eest, suur tänu kõigi nende heade sõnade eest, nende heade tänusõnade eest, meie eesmärgid on ühised, ka väljakutsed meie ees on ühised. loodetavasti on meil piisavalt meeskonnavaimu ka tulevikus ja kui seda jätkub, siis suudame ka edasi minna suudame edu saavutada ja saavutada oma eesmärgid. suur tänu! hea küll, kallid kolleegid, teen nüüd ettepaneku minna edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Euh, lahkumiskära saatel läheme edasi. räägime järgmisena Euroopa Ühenduse, härra esimees katkestab. Bon. Nous allons maintenant parler de l'accord entre la ühesõnaga, räägime Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelisest tsiviillennundusohutuse lepingust, selle sõlmimisest ja allakirjutamisest, proua Dikau on meie raportöör ja tuletaksin teile meelde, et tegemist on esimese lennunduskokkuleppega Lissaboni lepingu alusel, ehk kehtib siis Lissaboni leping kõikide selle lepingu sõlmimise hetkedel ja komisjon saab ka sõna selleks, et äh, rääkida siis lepingu tingimustest ja pärast seda saavad juba sõna äh, saadikud. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, anda teile siis ülevaate selle Kanadaga sõlmitava lepingu osas. tegelikult on tegemist kahe lepinguga, esimene nendest kõikehõlmav lennuohutusleping äh, see toob sisse siis äh, määrusandluse ja seadusandluse lähenemise ja liberaliseerimise ja teine väga oluline kokkulepe liberaliseerimise vallas, äh, nimelt siis äh, lennuteenuste liberaliseerimine üleatlandisel turul Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide teise faasi kokkuleppe valguses. aga nagu te ütlesite, siis tõesti see tsiviillennundusohutuse leping, mis äh, toob endaga kaasa väga olulisi ähm, parandusi Euroopa Liidu ja Kanada tööstuste vahel Kanada ja Euroopa Liidu aeronautikasektor mängib väga olulist rolli meie suhetes, see leping ei loo mitte ainult uusi töökohtade võimalusi, vaid vähendab ka bürokraatiat ja võimeldab sujuvat ja takistusteta koostööd agentuuride vahel Euroopa Liidu ja Kanada aeronautika turg annab üle veerandi ülemaailmsest äh, lennundusturust äh, ning äh, üsna paljud ettevõtted lõikavad kasu sellest kokkuleppest ja need ettevõtted on maailma juhtivad ettevõtted, tsiviillennundustehnoloogia ettevõtted, kogutulu on seal üle viiekümne miljardi euro ning Euroopa Liidu ja Kanada vaheline kaubamaht on ka suhteliselt suur lennukite ja kosmoselaevade alane koostöö maht ulatub kolmekümne miljardi dollarini, nii et tegemist on äärmiselt olulise strateegilise sektoriga. ohutus äh, kogu äh, Lõuna- ja Põhja-Atlandi piirkonnas äh, on oluline nii Kanada kui ka Euroopa Ühenduse jaoks, nagu te teate, meil on sarnane lennundusohutusleping Ameerika Ühendriikidega sõlmitud mis peaks siis äh, pärast äh, Ühendriikide kongressi heakskiitu ka lõplikult äh, sõlmitama ja Euroopa Liidu Brasiilia tippkohtumisel, mis toimub täna, käivitab president Barroso sarnase lepingu ka siis Brasiiliaga. nii et me räägime siin väga olulisest majanduskoostöö valdkonnast, miljonid eurod hoitakse igal aastal kokku tänu lühemate, lihtsamate tootekinnitusprotsesside vastastikune tunnustamine, äh, samuti toob seda kaasa lennuettevõtted saavad ka kasu sellest lepingust, kuivõrd see hõlmab endas ka sätteid äh, siis remondi ja äh, haldusteenistuste jagamise kohta vastastikku. ohutus suureneb, kuid muidugi kõige olulisem on see, et äh, sellest lepingust võib minna kaugemale, nagu te teate, Euroopa lennu, lennundusohutusamet on oma pädevust suurendanud ka piloodilitsentside ja ja lennukite ohutusstandardite osas ja praegu siis tehnilised äh, nõuded on seal väljatöötamisel ning see kõik annab meile võimaluse leida lahendusi mm, nii äh, pardameeskondadele kui ka lennuliinidele tõesti, äh, tegemist on esimese lepinguga, mis sõlmitakse Lissaboni lepingu järgi nõukogu on ühehäälselt äh, allkirjastanud selle lepingu, ootame nüüd äh, parlamendi seisukohtu. Kanada on juba ratifitseerinud selle lepingu ning on ametlikult äh, sellekohase teate saatnud ka Euroopa Ühendusele, tegid nad seda siis kolmeteistkümnendal aprillil. ootused on suured. me tõesti loodame, et formaalsused saavad ühele poole nii kiiresti kui võimalik, et me saaksime juba minna siis lepingu praktilisele rakendamisele lähitulevikus. nagu ma ütlesin, see lennu, lennundusohutusleping hõlmab enda, on osa laiahaardelisemast lennunduskokkuleppest Euroopa Liidu ja Kanada vahel, see on tõesti väga lai kokkulepe, hõlmab väga paljusid aspekte ja ka selle kokkuleppega on meie eesmärk siis äh, saada heakskiit ka Euroopa Parlamendist, et asi käima lükata. nii palju lühidalt minu poolt, aga olen valmis muidugi vastama, selgitama, eh, rääkima konkreetsetest küsimustest, eh, kui neid peaks tekkima. suur tänu! suur tänu! nüüd saavad sõna meie kolleegid ja kõigepealt härra Dik-, proua Dikau, kes on meie raportöör suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt omalt poolt äh, tänada Euroopa Komisjoni esindajaid, sellepärast et äh, me alles hiljuti ähm, kohtusime nendega selleks, et nendest kahest lepingust rääkida need kaks lepingut on siiski teineteisest eraldiseisvad, üldkokkulepe, mis puudutab ühisreegleid eh, tsiviillennundusohutuse osas, eh, siis eh, parlamentid peaks üsna varsti jõudma komisjonist lõpptekst. aga kõik liikmesriigid peavad äh, selle lepingu samuti ratifitseerima. see tähendab seda, et see protsess on mõnevõrra pikem. nüüd äh, kokkulepe Euroopa Liidu ja Kanada vahel konkreetsemalt äh, tsiviillennundusohutuse vallas, siis siin tuleb tunnistada, et vastavalt Euroopa Kohtu otsusele mis puudutas siis tehniliste takistuste eemaldamist kaubavahetuses, langeb see temaatika ühtsesse kaubanduspoliitika valdkonda. meil on seega Euroopa Liidus siin ainupädevus selles küsimuses ja sellepärast ongi tsiviillennundusohutuse lepingu puhul äh, Äh, vaja meiepoolset heakskiitu, aga mitte kõikide liikmesriikide ratifitseerimist. me lihtsalt äh, peame siis tagama nii parlamendi kui ka nõukogu poolse heakskiidu sellele lepingule. parlament äh, avaldab oma arvamuse vastavalt Lissaboni lepingule. praeguseks on kuus liikmesriiki ainult kadunud, aga kahepoolselt kokkulepet sõlminud. tegemist on siis äh, lepingutega, mis puudutavad just nimelt sedasama tsiviillennundusohutust. mõistagi, kõik need äh, kokkulepped äh, on siis tühised hetkest, kui Euroopa Liidu ja Kanada vaheline leping jõustub. kuid üks suur erinevus siiski on kuue kahepoolse kokkuleppe ja Euroopa Liidu poolt praegu läbi räägitava lepingu vahel. puudutab see nimelt rakendusmeetmeid. rakendusmenetlust kui sellist. Need, see protsess praegu näeb kohustuslikus korras ette rakendusmenetluse, see on äh, lepingu lisas kirjas ja see lisa kannab äh, õiguslikku jõudu varem äh, rakendusid äh, rakendusmenetlused ainult äh, siis, kui reguleerivad asutused sõlmisid eraldiseisva järelkokkuleppe selles osas kahepoolsel tasandil siis Kanada liikmesriikide vahel. kuid nüüd siis see rakendusmenetlus ise kannab õiguslikku jõudu, nad on lahutamatu osa lepingust ning seega saa nende iseloom Euroopa Liiduga sõlmitava lepingu vahel olema kohustuslik tahaksin mainida veel nii palju, et vastavalt äh, äh määrusele viisteist murd üheksakümmend kaks äh, Euroopa Lennundusohutusameti loomise kohta. kahe tuhande kaheksandal aastal vahetas selle välja määrus kakssada kuusteist ja selle rakendusmenetlus. Äh, selle sammuga Euroopa Parlament on juba taganud eh, sisemise harmoneerituse eh, lepingu valdkondade vahel, nii et seega me oleme tööpõllu ette valmistanud nii-öelda juba varem selles osas. läbirääkimised Kanadaga eh, algasid aastal kaks tuhat neli ja põhimõtteliselt leping räägib siis tsiviillennunduses äh, vastastikku sertifikaatide tunnustami-, sertifikaatide tunnustamisest, eriti mis puudutab keskkonnanõudeid ehk siis teisisõnu üritatakse niimoodi kuidagi äh, reguleerida keskkonnamõju. eesmärgiks on äh, teenuste ja kaupade äh, vahetuse lihtsustamine, sellel lepingul on kaks peamist aspekti kõigepealt tuleb lihtsustada heakskiidumenetlust selle jaoks, et tooted, mida ühe osapoole seadusandluse järgi on toodetud, saab registreeritud äh, siis äh, teise osapoole poolt äh, ja teine aspekt lepingust puudutab siis hooldustegevust ehk et lennuki hoolduse eest võib vastutada ka siis teise osapoole ettevõte see lepingu eelnõu näitab väga selgelt, et äh, Kanada on huvitatud äh, sajaprotsendilisest vastastikuse tunnustamise põhimõtte alal hoidmisest äh, lennu hooldusvaldkonnas ning nad on valmis koostööd tegema kõikides inspektsioonides ning ka nõuandemenetluses selle lepingu seireprotsess on samuti tagatud, nagu ma juba ütlesin enne selle lepingu sõlmimisel viis äh, Kanada läbi lennuohutusanalüüsi Transport Canada poolt opereeritud lennuettevõtete osas ning äh, toovad siis sisse lisameetmed selleks, et olla meiega võrdsetel alustel, seal kus vaja Eh, see tsiviillennundusootusleping võib, eh, selle võib hiljem väga lihtsalt, eh, seda hiljem väga lihtne muuta läbi diplomaatiliste kanalite ja põhimõtteliselt selle lepingu eesmärgiks on bürokraatia vähendamine ja, ja mina arvan, et kõik need edasised muutused ka äh, Äh, nende kohta teavitatakse Euroopa Parlamendi, nii et kutsume siin üles Euroopa Komisjoni hoidma meid kursis kõikide muutustega. lõpetuseks ütleksin veel nii palju, et tegemist on äärmiselt ambitsioonika lepinguga. Äh, tegemist on ka suhteliselt helde lepinguga nii-öelda. sarnaseid tingimusi ei õnnestunud meil välja kaubelda Ameerika Ühendriikidega sõlmitud lepinguga ja Brasiilia puhul äh, on ka tulemas teatavad sätted, mis ei ole sugugi nii ambitsioonikad kui äh, selle konkreetse lepingu sätted. seega võib äh, näha selles lepingust eeskuju, tegemist on esimese lepinguga, mis allkirjastati Lissaboni lepingu alusel ja jään nüüd ootama siis kolleegide võimalikke kommentaare. suur tänu, proua Tikau, tehtud töö eest tehniline töö raske eh, teemal, mis on ka raske, esimene eh, selline leping, mis on siis täistsükli läbinud ja härra Grosch eh, võtab järgmisena sõna, on ka kursis selle teemaga, sellepärast et osales sarnase lepingu sõlmimise aruteludel Ameerika Ühendriikidega, härra Grosch. jah, suur tänu, tahaksin tänada raportööri ja komisjoni informatsiooni eest, nii tehnilise kui ka üldise informatsiooni eest ma ei tahaks väga pikalt sõna võtta, vaid jätkata lihtsalt sel, sealt kohalt, kus lõpetas äh, proua raportöör, nimelt see suuline informatsioon. selle oleme saanud, aga ma loodan, et me saame nüüd midagi kirjalikult selleks, et saaksime jätkata. suulise informatsiooni kohaselt näeb asi välja selline, et äh, me saame seda lepingut vaadelda kui suurt eeskuju järgnevatele lepingutele kui nagu meie vestluspartner komisjonis on ka kohe kohal siin, siis me saame tegelikult väga selgelt öelda, et meie partner ei ole üles näidanud mitte ainult arutlustahet, läbirääkimistahet, vaid on tõesti näidanud üles huvi sajaprotsendiliselt äh, kahepoolselt kõike tunnustada, nii et tegemist on tõesti kokkuleppega, mis väga selgelt näitab, mida me soovime Euroopast saavutada. ja nüüd tuleks meile natukene anda aega nende dokumentidega tutvumiseks, selleks et me saaksime lõpliku seisukoha välja töötada, aitäh! suur tänu, proua Maisner, palun! suur tänu, härra esimees, ka mina teen lühidalt. olen täiesti nõus Mathieu Grossiga jah, kuna see leping on tõesti parem, siis tuleks anda seda USA-le lugeda, selleks et nad saaksid lõpuks aru, mida meie eurooplastena kujutame ühe korraliku lepingu all. mulle meeldivad väga kaks punkti, esiteks, et äh, protsess muutub vähem bürokraatlikumaks, sest me ju soovime bürokraatlikke tõkkeid vähendada, ja teiseks, mis on minu arvates väga tähtis, nimelt needsamad hooldustööd. Mati Okroš ütles, et ta ei ole seda veel lugenud, me oleme nüüd seda suuliselt küll saanud kuulda nimelt äh, hooldustööd mängivad väga tähtsat rolli lennuohutuse tagamisel ja kui vastastik on võimalik üksteist usaldada ja paika on pandud ühtsed standardid, siis on see tõesti väga tähtis selleks, et äh, ohutust parandada ja me oleme kohe kindlasti selle poolt ja ma nüüd tahaksingi näha, mida meile siis kirjalikult esitatakse. ja suur tänu ka proua Tikaule, kes tõesti on äh, mitmel rinnal meie eest võidelnud. suur tänu, proua Maisner ja nüüd proua Lichtenberger. suur tänu, minul oleks veel paar küsimust komisjonile. nimelt esiteks, mis puudutab vastastikuse põhimõtet selles lepingus äh, lennuohutuse kohta. kas on teada juhtumeid, kus äh, Kanadas läbi viidud äh, ohutus- ja turvalisuskontrollid või ka teistes riikides, kus me läbirääkimisi peame, on näidanud, et Euroopa Liidu lennukitel on olnud probleeme ohutusnormide täitmisega. meil on ju sellealane kokkulepe, mille kohaselt Euroopa lennukiparki tuleb ka kontrollida ja ma nüüd tahaksin teada, kas meil on selle kohta mingeid teada, et kas on kuidagi kahepoolselt norme harmoniseeritud. teine küsimus puudutab äh, turvalisuse küsimust äh, lepingutes. kas arvestatakse ainult turvalisusega või räägitakse ka ohutusest? ja kui jah, siis millises mõttes? ja kolmandaks äh, kas lennuohutuse alal räägitakse ka pilootide puhkeaegadest, lennuki personali, pardapersonali puhkeaegadest, sest see on ju ka väga tähtis üleüldises äh, ohutusplaanis. ja mul on jäänud siiamaani mulje, et teisel pool Atlandi ookeanit on äh, ettekujutus sellest natukene teistsugune kui meil suur tänu proua Lichtenbergerile. härra Bradman, palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kahte punkti ainult käsitleda. olin segaduses härra Grossi äh, sõnavõtule. muide, inglise keel on igal pool inglise keel, Kanadas ka, sellepärast eh, ja sellepärast võib öelda, et kuninganna inglise keel kehtib ka seal, sest eh, Kanada on, on ju ka Inglise kuninganna alluvuses, kindlasti mõistavad ameeriklased ka inglise keelt. nüüd tegelikult tahaksin pöörduda pigem komisjoni poole, mitte raportööri poolt poole. mul on hea meel, et komisjoni eesmärk on vähendada bürokraatiat. Äh, ma ei, ei äh, karda sugugi siin välja öelda seda, et, et äh, varasemad kogemused on näidanud, et EASA on alati suurendanud bürokraatiat, ma kahtlen siiski komisjoni võimes vähendada bürokraatiat. ja nüüd olen ka Kanada suhete või Kanada delegatsiooni juht olnud ja mind huvitab, millises järgus on siis lennuohutuse kokkulepe. ma tahaksin teada, kuidas paistab komisjonile, millised mehhanismid saab on paigas selleks, et kahte äh, äh, le lepingut ühendada, muide praegu läbiräägitavad kaubanduslepingut ja lennuohutuslepingut. tähtis on ka see, et ähm, muide, praegu, täna äh, toimuvad need läbirääkimised Brüsselis. kas nendel lepingutel on ka mingit mõju kaubavahetusele Euroopa ja Kanada vahel? samuti peab olema mingisugune liides nende lepingute vahel ja üldise Kanadaga sõlmitava lepingu vahel, mis alles sünnib. me tahaksime vaadelda neid küsimusi ka üldisemas Põhja-Ameerika kontekstis. kindlasti tahaksime me käsitleda seda ka USA-ga sõlmitaval ohutuslepingu valguses. Kanada ja USA vahel on ju ka maismaaühendus ja me ei saa vaadelda neid riikidega sõlmi-, Põhja-Ameerika riikidega sõlmitavaid lepinguid eraldi, me peame pigem käsitlema neid kui paketti, seetõttu huvitab mind, kuidas need lepingud sobituvad üldisesse majanduskoostöö koostöölepingusse ja äh, muidugi äh, tahaksin teada, kuida-, kas tõesti on võimalik bürokraatiat tulevikus vähendada? suur tänu härra Bradmanile. nüüd anname siis sõna komisjonile, kes saab vastata meie küsimustele ja kommentaaridele, arvestades siis äh, neid lepinguid, kas tõesti suudavad nad kuidagi positiivselt mõjutada lennuohutust, kontrolli, lennuohutuse ja turvalisuse seoseid. esimese lepingu puhul on väga oluline panna hea alus edasisele tööle. suur tänu! suur tänu! tahan kõikidele nendele erinevatele küsimustele vastata, kõigepealt äh, tahan tänada proua Dikaot, ta selgitas meile väga hästi seda raamistikku, äh, kus me praegu tegutseme, meil on äh, lennuohutusleping, see on ühenduse leping, ühendusel on ainupädevus selle lepingu sõlmimisel ja me oleme täiesti teadlikud sellest, et need lepingud tuleb ratifitseerida ka liikmesriikides äh, edasi saab minna siis, kui parlament, Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud. ma tahaksin nüüd ka positiivselt härra Grossile ja härra Meissnerile vastata, proua Meissnerile vastata, loomulikult me anname kogu vajaliku informatsiooni ka Euroopa Parlamendile, kuigi tegemist on väga tehniliste lepingutega, seal on äh, arutusel nii hooldusküsimused kui äh, turvalisusküsimused. Äh, minul äh, kolleeg, minu kolleegid on suurepärased eksperdid nendel teemadel ning nad on valmis teiega jagama kõiki detaile, mida iganes te soovite. proua Lichtenberger küsis siin ka vastavus, vastavuse põhimõttest nende lepingute puhul. mis meie eesmärk siis on? meie eesmärk on, ongi just vastastikune teineteise mõistmine, te-, äh, vastastikune toodete tunnustamine, muide, see leping annab võimaluse sertifitseerimise vastastikuseks tunnustamiseks tsiviillennundustoodete, teenuste ja hooldusasutuste puhul, samuti äh, tsiviillennunduse keskkonnatestide puhul see, milles me oleme kokku leppinud Kanadaga, tähendab seda, et meie, meie protseduurid saavad olema võrreldavad, need puudutavad tehnilisi nõudmisi ja kui tehnilised nõudmised vastavad vastavad siis meie standarditele, siis äh, antakse välja ka sertifikaadid või tunnistused, aga enam ei ole vaja mõlemal poolel iga äh, tagavara osa sertifitseerida ja sellest saab töö, äh, vastav sektor ainult kasu. me ei pea seda reest-, sertifitseerimise protseduuri iga, iga toote puhul eraldi uuesti alustama väga oluline muidugi siin küsida, kas ohutusstandardid on, on võrreldavad, kas me oleme kindlad, vastasel korral on meie ohutus kaalul ma olen täiesti kindel, et, et see, et standardid on võrreldavad, me oleme väga intensiivseid kõnelusi pidanud, me oleme läbi vaadanud mõlema poole regulatsioonid ja see on väga tähtis ja tul-, selle tulemusena oleme ka Kanada regulatsioonides muide leidnud palju rohkem sarnaseid elemente Euroopa omadega kui USA puhul ja see ja need lepingud muide tähendavad lepinguid maailma kõige suuremate lennunduspartneritega. ärge mõelgegi, et teiste partneritega samasugused lepingud sõlmitakse. suured võtmetegijad on USA, Kanada, Brasiilia, nad on ka suured tootjad. enne kui me asume teistega lepinguid sõlmima, peame me olema täiesti kindlad, et ohutusstandardid on võrreldavad. see on juba tehtud meie konsultatsioonide käigus, ekspertkonsultatsioonide käigus, aga selleks, et tõesti usaldus säiliks, on ette nähtud ka ühiseks, ühisinspektsioonid, ohutusandmete vahetamine ka intsidentide ja õnnetuste puhul täielik vastavus, meil ei olnud mitte mingeid probleeme Kanadaga kokkuleppe saamiseks selles osas, sest äh, vastavad sektorid mõlemal poolel on huvitatud koostööst. võin teile kinnitada, et äh, need punktid on lahendatud, aga kui teie tunnete, et see ei ole piisav, siis muide, Kanadaga ei ole mingeid raskusi uuesti äh, teatud punkte üle arutada. nüüd tehnilised konsultatsioonid tuleb lahendada eksperttasandil, enne kui tekib probleeme, me mõist-, mõistame, et tekib ka eri, erimeelsusi, seetõttu on meil loodud ühiskomisjon, alakomisjonid, kes, mis koosnevad siis ekspertidest, need tegelevad tõesti väga tehniliste küsimustega, lennukõlbulikkus, hooldus, ohutusnõuded ja kui mingisugune õnnetus juhtub, siis me saame aktiveerida nende lepingute teatud punktid ja meil on ka muid mehhanisme äh, olukorra jälgimiseks. proua Lidenberger küsis ka veel, äh, kas äh, niisugused küsimused nagu äh, pilootide puhkeaeg, mis on seotud lennuohutusega, on ka selles lepingus kajastatud, peab ütlema, et veel ei ole, aga kindlasti me peame läbirääkimisi jätkama ja see on ette nähtud, et äh, me koostame ka lisad lepingutele, kui Kanada on huvitatud, siis võime me oma lepinguid laiendada, et ma pean, võin teile kinnitada, et tegelikult äh, huvi on mõlemapoolne, see puudutab nii äh, piloote kui ka, kui ka ähm, pardapersonali. Äh, te rääkisite ka julgeolekust, julgeolekut kui sellist ei ole seal, äh, seal kajastatud, meie mandaat puudutas ainult ohutusnõuded ja need lepingud ohutusnõudeid ka kajastavad või käsitlevad härra Bradman küsis ka meie käest, kas me võime kindlad olla, et see leping vähendab bürokraatiat, mina ütlen jah. kindlasti väheneb bürokraatia, sest me saame kinnitada teiselt poolt sertifitseeritud tooteid ja protsesse. EASA puhul on kriitikat varemgi olnud, aga muide, EASA on suutnud ka sertifitseerimises vähendada bürokraatiat enne isegi kui Euroopa Lennuohutusamet loodi, oli meil juba sertifitseerimissüsteem, kus äh, igas liikmesriigis olid sertifitseerimisasutused ja selleks, et sertifikaati saada, pidi kõik kakskümmend seitse liikmesriiki äh, läbi käi-, käima. nüüd on äh, Kölnis lennuohutusamet ja see on vähendanud meil bürokraatiat. väikeste ettevõtete puhul võib öelda, et äh, EASA on sertifitseerimisprotsessi äh, suhtes küll suur edasiminek, meil on ühine turg, meil on ühtsed ohutusstandardid, ja Lennuohutusameti loomine on vähendanud bürokraatiat. aga see äh, kahepoolne leping Kanadaga vähendab veelgi äh, bürokraatiat, sest me ei pea hakkama teist korda sertifitseerima Kanada tooteid ja see aitab ka äh, toetab ka Euroopa tööstust, kui me ekspordime midagi Kanadasse ja sertifitseerimise tunnust, vastastikune tunnustamine on väga tähtis ja annab majanduslikku kasu. milline on liides sellele lepingu ja üldise majandus- ja kaubanduslepingu vahe, vahel, mille kohta praegu käivad läbirääkimised. meie lepingud sobituvad ühtsesse koostööraamistikku, muidugi toimuvad sektorite kaupa läbirääkimised, meil on ka läbirääkimised lennuteenuste äh, kohta. lennundus ei jää WTO pädevusse kaubandusrääkimiste, läbirääkimiste alla seda ei kuulu, aga äh, samas moodustab lennundus olulise osa Euroopa Liidu ja kaup-, Kanada vahelisest kaubavahetusest, sest muide äh, e, Kanada ja Euroopa Liit on mõlemad ühed suured lennukitootjad, seega majandus- ja kaubandusläbirääkimistel viitame me alati eh, ka sellele, ja aga nagu ma juba ütlesin, tööhõive eh, ja igasuguste eh, eeliste puhul lennundussektorile on olemas selge positiivne mõju. praegusel hetkel on sektorileping täienduseks üldisele kaubanduslepingule. muidugi juriidiliselt võttes on seda läbi räägitud ähm, eraldi. Ähm, me loodame, et äh, need lepingud avanevad ka av-, avavad ka uued investeerimisvõimalused siis, kui linnundust täielikult äh, liberaliseeritakse, praegu veel seda ei ole järgmine faas on kindlasti see, et äh, lennunduslepingud jäävad ka üldis- või kuuluvad ka edaspidi üldiste majandus- ja kaubanduskoostöö lepingute alla. nüüd milline on seos Euroopa Liidu lennuohutuslepingutega? Te teate küll, et me ei hakka äh, diplomaatilisi nõu-, noote vahetama, et ma tahaksin öelda, et äh, USA kongress äh, peab äh, lepingu heaks kiitma, meile on saadetud signaale, et asjad arenevad, aga praegusel hetkel me võime eeldada, et leping USA-ga kindlasti mõju, leping Kanadaga mõjutab ka meie suhteid USA-ga ja ma arvan, et Euroopa Liidu ja USA soovivad mõlemad edasi minna ja see, mida, millest rääkis härra Bradford, oli täiesti õige. transatlantiline turg on ju ka üks, üks suur turg. me peame eh, arutama Kanada ja USA-ga üldise raamistiku loomist. praegusel hetkel me seda veel ei tea, aga loodame, et asjad liiguvad edasi kui äh, funktsionaalsed õhuruumi osade küsimused on lahendatud, siis äh, küll me jõuame, tänan. proua Tikau võtab veel kokku. Äh, suur tänu, härra esimees ma tahaksin tänada kõiki teid, kes te täna sõna võtsite ja suur tänu ka muidugi komisjoni esindajale vastamast. artikkel seitse või lõige seitse selles äh, lepingus räägib ähm, turvaklauslitest ning viitab äh, sellistele probleemidele, kus, sellistele kohtadele, kus võimalikud probleemid võivad tekkida seoses teatud ametkondade poolt väljastatud sertifikaatidega ette on nähtud siis menetluskord selle turvaklausli abil kõikidele osapooltele. ja viitaksin veel teie tähelepanu lõikele neli, mis selle lepingu ulatuse väga selgelt ära määrab. nimelt see leping puudutab järelevalvet tsiviillennundusvaldkonnas äh, ning äh, ka äh, hooldus- ja tooteüksuste äh, osas keskkonnajärelevalve läheb siia alla ning koostöötegevus nendes valdkondades samuti. nii et seda lepingut tuleb näha üldreeglite mm, lepingu kontekstis kindlasti ja osad klauslid, ka need, millele viitas proua Lichtenberger nende seas, kindlasti siia lepingusse sisse saavad. suur tänu eh, veel kord siis koostöö eest ja kalendrist ka, kui lubate. see raport saadetakse tõlkesse kolmandal septembril, kahekümne seitsmendal septembril tuleb eh, see eh, arutelule meie komisjonis ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viiendal oktoobril. transpordikomisjonis hääletame kahekümne kuuendal oktoobril ja täiskokku peaks see siis jõudma novembrikuus, vist kahekümne teisel, kui ma ei eksi. ma tõesti loodan, et sellest kalendrist me suudame äh, ka kinni pidada, nii et äh, see arvamus õigeaegselt ka esitada. suur tänu, ütleb härra esimees. kõik kuupäevad loeti juba ette, loodetavasti panite ka need ka kõik kirja. Äh, ühesõnaga kakskümmend seitse september, siis arutame siin, viiendal oktoobril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aga nüüd siis järgmine päevakorrapunkt, viimane täna hommikul, vähemalt idee kohaselt nagu te teate, Euroopa võrgustikud ähm, on äh, osa eelarveperioodist kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, ja puudutab see kõiki transpordisektoreid, aga äh, lennusektor, lennundussektorit ja lennuliikluse reguleerimine on samuti siis äh, ähm, tähelepanu all ja eh, kõik, mis puudutab funktsionaalseid õhuruumi osasid äh,, tegemist on eh, komitee menetluse alla mineva küsimusega vastavalt Lissaboni lepingule, kuid arvestades äh, volinik Barroga omal ajal tehtud lepingut äh,, on eh, siis ette nähtud, et komisjon tuleb eh, parlamendi ette selgitama eh, funktsionaalsete õhuruumide küsimust. kahe tuhande kümnendal aastal räägime me siin sellega seonduvatest summadest, mis ulatuvad kahekümne miljardi euroni. ja komisjon peaks siis andma meile nüüd ülevaate olukorrast täna ja härra Pakee võtab järgmisena sõna vist. Merci infiniment, monsieur le president suur tänu. suur tänu selle võimaluse eest rääkida teile funktsionaalsete õhuruumi osade teemal, see puudutab siis transpordivõrgustike mitmeaastast kava, protseduur on kokku lepitud Euroopa Parlamendi transpordi- ja keskkonnakomisjoniga, tegemist oli eh, osaga pro-, Euroopa-üleste võrgustike projektist, Euroopa Parlament on näinud hanke tulemusi ning eh, valik siis eh, tuleb ära teha enne, kui, kui protseduur läheb lahti liikmesriikides, nüüd äh, kahe tuhande kümnenda aasta pak-, äh, pakkumiskutsed äh, on ka juba välja töötatud kahe tuhande kümnendal aastal on meile, meil siis nimelt kolm pakkumiskutset. ATM FAPS on üks, samuti meremagistraalid ning, ning jõemagistraalid. meie hankeprotsess alles kestab, tähtaeg on kolmekümnes august, sügisel äh, valitakse siis äh, välja äh, võitja ja me informeerime kindlasti ka nende, selle hanke tulemustest Euroopa Parlamenti nüüd äh, igal aastal selles mitmeaastases kavas on oma programm veel, töökava on äh, läbi vaadatud ka siin komisjonis ja Euroopa Parlamendis heaks kiidetud, see puudutab ühest küljest meetmeid, mille eesmärk on partnerlussuhete tugevdamine et-, era- ja äh, avaliku sektori vahel, teiseks samuti soodustada äh, ühisprojektide loomist, võrgustike väljaarendamisel ning kolmandaks on ette nähtud ka innovaatiliste meetmete kasutamine selleks, et süvendada transpordisüsteemi integratsiooni Euroopas, nimelt äh, selliseid meetmeid, mis võimaldaksid koostoimevõimet äh, suurendada äh, ja rakendada uusi innovaatilisi lahendusi. Need on siis mitmeaastased kavad, meile on esitatud jälle mitmeid projekte, kolmekümnes august on äh, hanketähtaeg, hindamine toimub siis sügisel ja novembriks tuleb otsused langetada. nüüd, kui me funktsionaalset õhuruumi osade kohta hanke välja kuulutasime aprillis, siis me juba saime aru, et Euroopa ühtse taeva projekt on juba peaaegu küps ja seetõttu otsustasime selle äh, hanke eraldada teistest. E, aprillis oli siis äh, pakkumine, mais ja juunis toimus hindamine ja juuli lõpus peaks siis tulemus teada olema. nüüd äh, komisjon on koostanud aruande selle protsessi kohta hinnangud on koostatud välisekspertide poolt, pärast seda vaadata, vaatavad ähm, hindamistulemused läbi siseeksperdid komisjonis ning ähm, meil on praegu kasutada kakskümmend miljonit eurot, tehtud on kuus ettepanekut, kõik on umbes viiemiljonilised e on näha, et, et äh, pakkumiskuutse ületas eelarve, meil on tegelikult ka veel neli, neli projekti kolme, umbes kolmekümne miljoni väärtuses ning Euroopa Komisjon on, on soovinud ajutiselt äh, vähendada nende projektide maksumust Ähm, loodame, et saame esialgse kahekümne miljoni raamesse jääda. Need projektid, mis siis meile esitatud on, neli äh, projekti, puudutavad ka nelja finantseerimisotsust, siis äh, need peaksid kaasa aitama äh, funktsionaalsete õhuruumi osade väljakujundamisele. FABEC kolmteist miljonit, FAB Suurbritannia üks koma üks miljonit eurot, finantseerimistaotlus Põhja-Euroopa funktsionaalse õhuruumi ploki kohta ning Kesk-Euroopa funktsionaalsed õhuruumi osad üks koma neli miljonit umbes. kõik need ettepanekud siis äh, ootavad teie heakskiitu. Nad on veidi ületanud kakskümmend miljonit eurot, mis oli siis esialgne eh, eelarve. kokku on meil võimalik siis eh, jääda saja viieteist miljoni piiresse. ja pärast tänast kohtumist esitatakse dokumendid liikmesriikidele ja loodame, et äh, transpordivõrkude finantseerimiskomisjon annab meile ka septembri lõpuks oma heakskiidu. suur tänu! suur tänu härra Pakile ja nüüd on viis sõnavõtusoovi. härra Grosch, palun suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada komisjoni selle informatsiooni eest. mina tunnen esimese projekti puhul puudust äh, valikukriteeriumitest, sest te äh, olete siin andnud informatsiooni, mida oled saanud äh, teistest kanalitest ja ma olen seda ka lugenud, aga tunnen nende ettepanekute puhul puudust finantsraamistikust ning tahaksin nüüd päris täpselt teada, millised on valikukriteeriumid esiteks ja teiseks, mis on eesmärgi püstituseks nende projektide puhul, mis on siin välja toodud, sest seda meile esitatud kirjalikest dokumentidest ei ole võimalik välja lugeda. tahaksin, lõpetuseks siin viidatakse ainult äh, äh, avalikele pakkumistele aga sisulist informatsiooni ei ole ja seda sooviksin saada. see on minu arvates täiesti elementaarne informatsioon, mida tuleks parlamendile esitada. suur tänu, härra Kadraui. suur tänu, ka mina tahaksin komisjonilt natukene rohkem üksikasju teada saada erinevate projektide taotluste kohta, ka nende projektide kohta, mis võib-olla oleks abikõlbulikud. kas te saaksite meile täpselt öelda, mida selle rahaga tehakse, mis eraldatakse? ja teine üldine küsimus, see puudutab äh, finantseerimist. tahaksin teada saada, milliseid rahalisi vahendeid juba varem anti, kui üldse anti? ja kolmandaks, millised vahendid on tulevikuks ette nähtud selleks, et ka tulevikus ähm, arengut toetada? ja kolmas küsimus, see on pigem üldine küsimus, mis puudutab status quo'd tahaksin viidata sellele, et Kesk-Euroopas funktsionaalsed õhuruumiosad tähendavad seda, et meil peab olema piisavalt vahendeid. kas see tähendab ka seda, et Kesk-Euroopal on võrreldes teiste osadega mingeid eeliseid, kas siin on jõutud kaugemale? ja tahaksin teada saada, kas kõik osad on pidanud kinni tähtaegadest, kas te saaksite meile anda natukene informatsiooni selle kohta ja kas see kõik vastab meie ootustele? suur tänu, Said äh, ja proua Jensen, Jensen. suur tänu, härra esimees. ka mina olen väga tänulik äh, selle materjali eest, see on väga huvitav, liitun eelkõnelejatega ja küsin sama küsimuse ja palve esitan ja natukene võib-olla laiendaksin seda arutelu ja küsiksin, et kuhu me oleme jõudnud nende funktsionaalsete õhuruumidega. kas äh, on võimalik kinni pidada siis äh, seatud tähtajast kaks tuhat kaksteist? sellepärast et praegu seda asja vaadates tuleb tõesti küsida, et kes on suutnud tagada edasimineku, kes mitte, äkki saate meile anda kiire ülevaate selle kohta, eh, kus asjad lähevad kiiremini ja kus nad on jäänud toppama. ja üks märkus on mul ka veel teha. taaskord on näha, et mõtteid häid on palju erinevate eh, projektide jaoks eh, transpordisektoris, aga raha ei ole piisavalt. ja Te olete pidanud vist äh, väga äh, karm olema, et äh, kärpida kulusid kahekümne miljonini, teil see ei õnnestunud päris aga kui me räägime uuest eelarveperioodist, siis see on kindlasti üks nendest valdkondadest, kus on põhjust öelda, et ikka ja jälle järjest rohkem on esitatud väga tõsiseltvõetavaid projekte, kuid raha järjest vähem. suur tänu, proua Jensen, proua Lichtenberger. Ähm, suur tänu ka minu jaoks jäävad äh, mõned äh, väga tähtsad küsimused õhku rippuma, isegi siis, kui selle dokumendi ribadeks loen. sellepärast, et äh, ma ei saa päris täpselt aru, milleks raha tegelikult kasutatakse. eriti punkti üks puhul, kus suurem osa, kuhu on suunatud suurem osa finantsvahenditest päris täpselt ei ole siin võimalik aru saada, mida täpselt tehakse, milliseid edusamme soovitakse saavutada võrreldes praeguse olukorraga. ja kolmanda paketi puhul, nimelt see Põhja-Euroopa plokk, seal olete kirjutanud, et seda ei ole mõeldud, tegevuste paketti ei ole mõeldud rahastamiseks ma ei saa päris täpselt aru, mida te selle kohaga siin mõtlete. plokis neli, Kesk-Euroopa, see on väga keeruline, eriti siin me teame, et natsionalism on tärkamas ja seda raskem on võimalik head lahendust saavutada. ma tahaksin siiski teada, miks Slovakkia on, ei soovi siin osaleda ja mis nüüd saab mis saab, kui ma vaatan Euroopa kaarti, siis tegemist on seal väga naljaka funktsionaalse õhuruumi osaga, kus Slovakkia kohal on auk. ja tahaksin teada, kas on mõtet nüüd sellega jätkata. ja kui seal on kirjas, et vastutusalad ja et nende jaoks on vaja välja töötada tulevikustsenaarium, siis ma tahaksin teada, mida sellega on täpselt mõeldud olen kuulnud äh, inimestelt, äh, kes selles valdkonnas töötavad, et tegemist on natukene tugevama koostööga juba olemasolevate struktuuride vahel ja et nemad saavad nüüd lihtsalt äh, nii-öelda auhinnarahaks üks koma viis miljonit eurot, siis ma päris täpselt ei saa aru, miks on see siia sisse viidud ja seepärast oleksin tahtnud saada selgitusi selle kohta. ja üleüldiselt mulle tundub, et äh, see asi siin, vabandage väljendust, äh, läheb ikka kuradima aeglaselt edasi. oleksin siiski tahtnud, et meile oleks selgelt öeldud, mida täpselt ei taheta, siis me võib-olla oleksime saanud ka asjadest paremini aru ja natukene ka vastutust enda kanda võtta. nüüd oleme juba aastaid rääkinud, mitte mingeid edusamme pole teinud ja ikka veel soovib igaüks olla parim ja kogu struktuuri enda koduriiki haarata, pigem hakakem nüüd lõpult äh, ava-, lõpuks avatult sellest rääkima. mulle tundub, et praegusel hetkel ei olda nõus, et keegi teine kontrollib riiklikku õhuruumi, eriti kui selleks on mõni naaberriik. samas on see siiski lihtne, on väga lihtne teatud äh, osa riigi territooriumist, õhuruumist lasta siis mõnel teisel kontrollida, aga mulle tundub, et pigem on tõesti riikliku probleemiga. ja tõesti, ma ei saa aru, miks see asi nii aeglaselt edasi liigub. nii palju, kui sinna on parandusi tehtud, on asi jäänud ikkagi aastate jooksul samaks ja lõpuks tahaksin teada, äh, millises õhuruumi osas on nüüd siis äh, sõjaväelennukid? Mm, suur tänu, proua Lichtenberger, järgmisena saab sõna proua Foster. suur tänu, härra esimees, suur tänu komisjonile meil täna külla tulemast, oluline teema paar kuud tagasi eh, Patrick Key andis meile väga hea ülevaate siin komisjoni ees, see oli väga kasulik ja üldiselt tuntakse meelehärmi eh, kõikjalt ja ilmselt ka komisjonis, et asi on eh, pikalt veninud, kõigepealt sai asi alguse Ühtsest taevast ja selle projektist ja siis Caesar ja nii edasi ja teinekord, kui me neid põhjendusi loeme, siis ei ole sugugi selge, millist rolli tööstus kogu selles asjas mängib mul on äh, paar äh, küsimust. proua Lichtenberger tõstatas ühe küsimuse nimelt, nimelt, et äh, jalgu on järel lohistatud. mitu küsimust, et kust rahad peaksid tulema? ja teine küsimus siis äh, funktsionaalsete õhuruumi osade küsimuses, et millistes riikides asi on juba kaugemale jõudnud, arvestades seda, et kuidagi tuleb see rahastamise küsimus lahendada, kes teeb jõupingutusi, kes mitte, sellepärast et see kõik on täiesti vastuvõetamatu. me teame, et mõned äh, õhuruumi osade piirkonnad teevad väga tõsist tööd ja Hispaania eesistujariigiga me oleme rääkinud sellest ka täna hommikul, ka see vulkaanituha küsimus ja Cäsari mõte ju selles ongi, et tõhusust suurendada, mm, et äh, ummikuid vähendada lõhuruumis, äh, kulusid vähendada ja nii edasi. nii et tõesti, et millised piirkonnad siis praegu jalgu järel lohistavad? nüüd rahastamine ise, vist oli see paar aastat tagasi äh, räägiti lisaks tavapärastele rahastamisallikatele uute tehnoloogiaalgatuste kontekstis ka nii-öelda äh, puhta taeva projektist. komisjon ja erasektor olid sellest väga huvitatud, kuid bürokraatia kogu masinavärgist rahade osas, mis pidi tulema Euroopa Liidu poolt, oli niivõrd kohmakas, et see võttis tohutult aega loomulikult on tegemist siin üle-euroopaliste võrgustike vahenditega, kuid äh, täiesti õiglaselt esitate küsimuse, et hea küll, ma saan aru, et null koma üks kolm null antakse seal äh, Poola agentuurile, Pooga, Poola on äh, vastne Euroopa Liidu liikmesriik, samas suurriik ja ei ole just väga julgustav, kui me näeme, et nemad ei liigu sugugi nii kiiresti edasi, kui, kui nad peaksid konsultandid ütlevad äh, seda, et nad ei ole selleks piisavalt äh, küpsed, see selleks, aga näiteks Itaalia ja Bluenet on väga suur murekoht, ma ei taha siin süüdistada Itaaliat, aga miks praegu Itaalia on nimekirjas sellisel kohal, nagu ta on? ma ei tea, miks Itaalia-sugune riik, kõrgelt arenenud riik, nimekirjas nii tagaotsas on lennuliikluse korraldus, ma olen väga äh, usaldav selle suhtes, ma ei pea siin Itaaliat hakkama kaitsma, aga mind tõesti üllatab, äh, et äh, et see olukord praegu selline on. Itaalia on ometigi ju Euroopa Liidu täisliige. jäitkem kõrvale minu seisukohad Euroopa Ühenduse kui sellise kohta. aga miks on selline suurriik sattunud sellisesse kategooriasse? ja minu viimane märkus, äh, ülejäänud äh, vahendid, kui me vaatame üle äh, euroopaliste võrgustike osas, kas ülejäänud raha kõik siis, kui ma olen naiivne, peaks tulema tööstussektorist või peaks siis liikmesriigist vist otse mõni sellest, osa sellest rahast tulema? me ju teame, et lennukontrolli teenus on näiteks Ühendkuningriigis era-, erastatud aga teistes riikides mitte. teistes riikides rahastab seda eh, riik, nii et eh, keeruline valdkond. nii et kui vähegi võimalik, oleksin ma väga tänulik, kui te saaksite seda asja selgitada eh, ja, ja meid kurssi viia. suur tänu, proua Foster Ayala Sender järgmisena. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin tänada härra Paket selle ettekande eest, selle panuse eest, kuid siiski ka minul on mõned küsimused. siin on kaheksa plokki ja kõigest kuus on teinud ettepanekuid, Portugal ja Hispaania näiteks või siis ka osa Donau ähm, äärsetest riikidest või Vahemere riikidest. miks teised ei ole ettepanekuid teinud ja miks üleüldse jäid kuuest neli järele? millised põhjused on selleks? Itaalia ja Poola projekt olid äh, suunatud ainult väga vähestele liikmesriikidele, vahel isegi suisa ühele liikmesriigile. tahaksin teada, kas need olid tähtsad projektid või mitte. tuleksin nüüd arvude juurde. mind üllatas äh, nimelt üks asi. esimese projekti puhul mis sai kõige rohkem raha, on rahastamise osa algselt olnud nelikümmend kaks protsenti ja nüüd peaaegu viiskümmend. neljakümne kahe ja viiekümne vahel on päris suur vahe, nii et tahaksin teada, kuidas need asjad on seal muudetud ja seda hindamisperioodi jooksul. ja öeldi, et äh, olevat ette nähtud ka äh, uuring, aga seda ei viidud läbi ja nüüd räägitakse mingist äh, äh, ümberklassifitseerimisest. tahaksin nüüd täpselt teada seda, mis seal toimus. kaks projekti on pigem nagu uuringu ja töö segu ja üks on ainult uuring, nii et tahaksin teada, mida on mõeldud. siis mõningad asjad lähevad kaugemale aastast kaks tuhat kaksteist, kas äh, kas see ei kuulunud mitte eelkriteeriumite hulka, sest muidu ju osa finantseerimisest langeb ära. ja mis puudutab Slovakkiat, Slovakkia otsustas ise mitte osa võtta. ma tahaksin teada, miks, miks Slovakkia hüppas rongilt maha? ja lõpetuseks tahaksin teada saada millal hakatakse sisse viima muudatusi plokkide toimimisel? kolleeg Katšin, palun. kõigepealt lubage mul tunnustust avaldada Euroopa Komisjonile. minu meelest on see pakkumiskutse hea võimalus liikmesriikidele integreeruda faabidesse ehk funktsionaalsetesse õhuruumidesse. tahaksin rääkida endise Jugoslaavia idaosast Serbia, Montenegro, Kosovo ja Mase-, äh, Makedoonia muide ei kuulu täna ühtegi ühessegi funktsionaalsesse õhuruumi ossa. mina olen Serbia raportöör ja iga kord, kui ma äh, kohtun sealsete ametnikega, siis kohtun ka kaheksateistkümne ametnikuga, kes vastutavad äh, lennundusalase õigustiku harmoneerimise eest, see puudutab ka lennukontrolli ja seetõttu huvitab mind, kas ka, kas ka Euroopa Liidu tasandil on teatud ees, edasiminekut toimunud vastamaks küsimusele, kas anda neile oma plokk või eh, kas nad tulevikus kuuluvad eh, Doona või Kesk-Euroopa õhuruumi. mul on hea meel ka näha seda, et kaks õhuruumi plokki puudutavad ka Aafrika kontinenti, Tuneesiat ja Egiptust. Vahemere sinisest äh, plokist rääkides, see on väga hea. tundub, et Maroko ei ole jällegi kuhugile kaasatud seetõttu miks mitte äh, praeguseid õhublokke, arvestades lennuliikluse tihedust, laiendada ka Marokole. ja muidugi peab arvestama ka eurooplaste turismisihtkohti seal. Türgi, kui lõpetada, on ju Euroopa Liidu kandidaatriik ning äh, midagi, miski oleks äh, vale, kui, kui me ei ka-, või ei ole sugugi halb, kui me kaasaksime ka Türgi Vahemere plokki. kas komisjon on äh, kaalunud äh, Euroopa Liidu väljaspool asuvaid riike äh, Euroopa Liidu õhublokkidesse, näiteks kandidaatriike? suur tänu. proua Rosbach. suur tänu härra esimees, ma tahaksin jätka sealt, kus lõpetas härra Katšin. ma olen selle komisjoni uus liige ja võib-olla ma lihtsalt ei tea asju päris täpselt ja küsin seepärast. mitte kõik riigid, nagu härra Katšin väga selgelt ütles, ei ole mitte Euroopa Liidu liikmesriigid ega ka kandidaatriigid või riigid, mis sooviksid liituda Euroopa Liiduga. vaadakem siin kas või seda suurt põhjablokki. Gröönimaa on väga selgelt öelnud, et nad ei soovi kuuluda Euroopa Liitu, isegi kui nad on osa Taanist. sellepärast tahaksingi teada, mis kriteeriumite alusel rahalisi vahendeid jagatakse, sest siin teises plokis on näha, et investeeringutel on väga suur osa ette nähtud, aga suurem osa nendest riikidest seal ei ole mitte üldse Euroopa Liidu liikmesriigid, Island, Gröönimaa, Norra. arvatavasti küsin selle küsimuse ainult sellepärast, et ma ei tea päris täpselt neid asju. aga muidu tunnen samamoodi nagu teised kolleegid, mulle tundub, et meil on piisavalt vähe esitatud täpseid andmeid ja ma oleks teada tahtnud, milliste kriteeriumite järgi üleüldiselt neid äh, äh riike välja valiti, aitäh suur tänu proua Rosbachile ja nüüd proua Tikau. suur tänu. kõigepealt, kui me vaatleme kaasfinantseerimisprotsenti TNT eelarvest, siis on näha, et see on ju viiskümmend protsenti praegu kõneldi siin teatud uurimustest need uurimused aga määravad faabide tulevikku ehk funktsionaalsete õhuruumiosade tulevikku. kahjuks pole ma ka näinud juhiseid, mis oleksid juba pidanud olema koostatud, et määratleda, mis need faabid on. olen käinud Euro kontrollis ja küsisime täpselt sama küsimust ja nemad ütlesid, et kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigaks äh, peab definitsioon paigas olema, aga mina ei ole küll kuulnud midagi nendest suunistest. milliste kriteeriumide alusel defineeritakse siis neid funktsionaalseid õhuruumi osi ja kuidas, kui meil neid suuniseid ei ole, hakatakse raha jagama? kahe tuhande üheksanda aasta otsuses eh, kiideti heaks Donau regiooni ja ka teiste regioonide rahastamine. ja nüüd tahaksin kuulda, kuidas on asjad edasi arenenud. ja kas uurimused on lõpetatud? suur tänu suur tänu. proua Maisner. jah, suur tänu, härra esimees, ma teen hästi lühidalt, sellepärast et mind huvitab see küsimus just sellepärast, et Slovakkia tuli ühest funktsionaalsest õhuruumi osast välja, nagu härra Katšin ütles, mitte kõik riigid pole kaasatud, nii et tahaksin teada, mida me saaksime teha selleks, et kõiki riike kaasata. see oleks väga tähtis, kui me soovime ühtset õhuruumi luua, siis oleks siiski väga tähtis see, et kõik liikmesriigid oleksid kaasatud ja teine küsimus, millest mina tunnen puudust ja tegelikult see oli niimoodi juba eelmise ametiperioodi jooksul, kas meil on tehtud ka nõrkuste kohta analüüs, et millest on meil olnud puudu ühtses õhuruumis, sest see oleks ka väga heaks lähtekohaks, me saaksime näha, millest on meil puudu, mis veel ei toimi ja mida me saaksime paremaks muuta. praegusel hetkel pole seda tehtud, aga võib-olla härra Pakei oskab selle kohta midagi öelda. suur tänu härra Komotšakos, palun. suur tänu. mulle tundub, et meie arutelu hakkab laiali valguma. ma ei tea, kas ma võin esitada kaks küsimust, aga ikkagi, et tegemist on nii laia valdkonnaga ja esitan need küsimused. esimene mida see faabide koostöö üldse tähendab, kuidas see realiseerub? ja millisel määral faabide puhul kohaldatakse IKO reegleid? suur tänu ja nüüd annaksin või enne, kui ma annan sõna härra Pakeele, tahan mõned kommentaarid teha. tõesti, meie arutelu on äh, laienenud sedamööda, kuidas äh, hakati huvi tundma tehniliste küsimuste vastu, muide näete, see ongi meie ühise taeva pilt, üsna äh, erakordne siiski, arvestades selle pildi väljakujunemist, ajaloolist väljakujunemist, aga ikkagi äh, see protseduur, äh, mis puudutab siis hankeid ja pakkumiskutseid, äh, see on ka nagu vastuoluline. ühest küljest on siis meil selline mulje, et praegune asjade seis ja äh, kõik need protseduurid ja menetlused, mis meil on, on, äh, on, on veel kaugel sellest, et meil kujuneks ühtne taevas välja Euroopas ja ka vulkaanipurse näitas seda. Teil on nüüd, härra Pakee, kolmteist minutit umbes, et kõigi, kõigi saadikute äh, tahtmisi rahuldada. suur tänu, härra esimees. Mm, suur tänu parlamendiliikmetele küsimuste eest Need peegeldavad muidugi uudishimu eh, ja samas eh, peab ütlema, et diskussioon eh, kestab juba kuid, kui mitte aastaid ja, ja tõesti, me soovime liikuda ühise taeva poole ja funktsionaalse õhuruumi jagamine on selle protsessi os-, oluline osa. ma rääkisin teile otsuse pro-, projektist, mis äh, peab siis langetama äh, või ära otsustama, kuidas jagatakse õhuruum, see on ka osa äh, transpordivõrgustikest ja, ja transpordivõrgustike väljakujundamisest. nüüd menetluslikust seisukohast on tegemist alt üles protsessiga. alustasime kahe tuhande kaheksandal aastal ja nüüd kahe tuhande kümnendal aastal on liikmesriigid, keda need õhuplokid puudutavad, võtnud erinevaid otsuseid vastu, osad on tasuvusuuringud läbi viinud lausa, ühenduse finantseerimise kaudu on püütud ka lihtsustada protseduure ning eh, me soovime, et tehnoloogia võimaldaks meil, praegu, praegune tehnoloogia võimaldaks siis neid õhuplokkide jaotusi ka eh, kohaldada. see eh, pro-, menetlus ei ole enam poliitilisel tasandil ja pigem peab ütlema, et need kahe tuhande kaheteistküm-, et need õhuruumi osad tuleb ära e, e, jagada aastaks kaks tuhat kaksteist ja e, transpordivõrgustike rahastamine peab kaasa aitama sellele ja, ja finantseerima neid õhublokke. muidugi võib küsida, mikspärast osa blokke saab rohkem raha ja, ja ja teised vähem ja miks osa blokke on kaetud ja mitte, meie tegutseme ainult oma tööprogrammi alusel, nende ettepanekute alusel, mis liikmesriigid ise meile on teinud, loomulikult on nende liikmesriikide ettepanekute sisu ka väga erinev. ja eh, osad ettepanek, osad taotlused eh, eeldavad rohkem rahastamist kui teised. põhiotsused on siis tehtud kahe tuhande kaheksandal aastal, siis me saime, eh, rääkisime viiest FAB-ist kõigepealt. Kesk-Euroopa plokk kaks miljonit, BlueMed Itaaliaga eh, umbes kaks koma kaheksa miljonit, aga see vajab veel täpsustamist. ja ma, ma saan aru, eh, mikspärast hindajad ütlesid, et eh, projekt pole veel küps, seda alles täiustatakse, siis on meil teenistuskontseptsioon kaheksasada tuhat eurot, siis on meil eh, toona uurimus eh, toonaabi kohta siis eh, umbes viis miljonit eurot ja tasuvusuuring Balti FAB-i või õhuruumi ploki loomiseks kaks miljonit eurot. Need on siis finantseerimistaotlused, mis meil on esitatud ja mis on siis ka Äh, ära otsustatud juba, et te teaksite siis, need projektid juba käivad. nüüd püüan vastata saadikute küsimustele. kõigepealt härra Grossi küsimusele kriteeriumide kohta. ma ei tea, kas nüüd oli vaja siia brošüüri panna, mis me koostasime, aga muidugi Ehm, et äh, me kaalusime ettepanekuid nende olulisuse äh, seisukohast, kõigepealt peab olema see oluline, vastama äh, õhuruumi plokkide nõuetele ühtse Euroopa taeva seisukohast ja samuti peavad nad andma tunnustust sellest, et projekt, projekti on võimalik lõpule viia kahe tuhande kümnendaks aastaks, projekt peab olema siis usaldusväärne ja samas pean ütlema, et ähm, teised projektid, mida meile veel esitatud ei ole, ei suudaks äh, samu kriteeriume teata, äh, täita. projekt peab olema küps, äh, see tähendab seda, et me peame nägema, et projekti ettepanekud on võim-, et no, ettepanekud on ka kohe ellu viia võimalik. samuti ähm, on meil äh, lisakriteeriumid, lennutõhusus, lennumarsruutide optimeerimine ja nii edasi ja nii edasi ja siis on meil need transpordivõrgustike TNT äh, kriteeriumid, näiteks kvaliteedikriteeriumid, ähm, juhtimisstruktuuri kriteerium, kas me võime kindlad olla, et projektil on ka juht, kes suudab äh, projekti äh, ellu viia, et projekti raamistik on piisavalt äh, vettpidav. ja muidugi ka pärast tänast kohtumist või, või näiteks pärastlõunal ma olen äh, valmis ka mingisuguse ühtse ülevaate koostama näiteks ühel paberilehel kõigi nende küsimuste kohta, mis huvitasid äh, parlamendiliikmeid. muidugi äh, siin küsiti ka, et need taotlused, mis, mida need rahastamistaotlused sisaldavad. kahe tuhande kaheksandal aastal me koostasime brošüüri, mille alusel siis liikmesriigid meile taotlusi esitatakse, detailidesse ma siin muidugi minna ei saa, aga ma mõistan härra Grossi me, eh, meie kommentaarid ei peaks piirduma ainult põhjendusega, miks me ühe või projekt, teise projekti välja valisime, aga tähtis on ka teada, mida need projekti ettepanekud või rahastamistaotlused eh, sisaldavad ja eh, ma arvan, et kõik liikmesriikide taotlused on olulised. ma küll säästa, sooviksin teid säästa, aga kui te soovite, ma võin nende ettepanekute hindamislehed teile anda, umbes kolm-neli lehte iga projekti kohta, need siis annavad ülevaate projekti sisust, eh, tegevuskavast, eelarvest ja eh, neile on ka lisatud siis välisekspertide ja komisjoni ekspertide hinnangud ma teen ettepaneku siis et kui te soovite, te saate ka meie kuus konsensuse raportit. kui ma õigesti mäletan, kahe tuhande kaheksandal aastal kulutasime me projektidele ka kakskümmend miljonit. oi, vabandage, kümme miljonit kahe tuhande kaheksandal aastal ja nüüd on meil kaks nendele ähm, hangetele eraldatud kakskümmend miljonit. kas mingi suhe on liikmesriikide soovi äh, ja, äh, ja projekti elluviimise äh, võime vahel ainus, ainus motivatsioon või, või ainus põhjendus rahastamisele on siiski see projekti ettepanek, mil, mida me oleme ka läbi vaadanud ja ja kui e, me pärast siis ekspost hindamise koostame, siis me, siis me näeme, kas, kas rahastamisest on kasu olnud liikmesriigile õhuruumiblokkide väljakujundamisel nüüd äh, proua Jensen küsis, kas ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, tähtajast on võimalik kinni pidada, muide seda on, küsimust äh, on paljud teisedki esitanud. eurokontrolli suunised, millest te siin rääkisite, valmivad mitte just kahe tuhande kümnenda aasta keskel, aga pärast suve ja äh, protsess, nagu ma ütlesin, käib alt üles, seetõttu on ka pilt väga ebaühtlane, aga samas peab ütlema, et mingisuguseid viiteid sellele, et õhuruum valmis ei saada, ei ole. nii palju, kui mina võin teile öelda, siis, siis äh, kõik äh, käib nii, nagu, läheb nii, nagu plaanitud, kui teil on spetsiifilisemaid küsimusi, siis komisjon on alati valmis teile vastama. me otsustasime ka FAB-i koordinaatori ametisse määrata. ja loodame, et äh, tema eelarve ning tema pühendumus aitab meil veel siis ülejäänud kahe aasta jooksul tugevat tööd teha, et me jõuaksime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oma tähtajani. ja siis küsiti ka, mikspärast Slovakkiat ei ole kuhugile kaasatud. Slovakkia kindlasti vaieldamatult on e, funktsionaalse õhuruumi protsessi üks osa. aga miks Slovakkia ise otsustas mitte äh, kinni pidada oma esialgsetest otsustest väheste vahenditega küll Slovakkia võib ka ise moodustada ühe funktsionaalse õhuruumi osa. ja see, seal on võib-olla ka mingisugused sõjalised aspektid, aga ma ei tahaks sellest rääkida. nüüd teenusepakkumiste puhul on loomulikult äh, sektor ise kaasatud protsessi. TNT kaudu äh, rahastatakse neid projekte ja liikmesriigid äh, rahastavad ka ning loomulikult selleks, et õhuruumi plokid tõesti funktsioneerima hakkaksid, on, on põhiroll ikkagi lennundussektoril. siis küsiti, miks Blue Meti ei ole, Blue Met Äh, sai alguse juba kahe tuhande kaheksandal aastal ja protsess alles käib ning äh, proua Jalas enda küsis, miks osade õhuruumiplokkide puhul pole raha, rahastamistaotlust esitatud näiteks Hispaania ja Portugali puhul? ausalt öeldes mina ei tea. ilmselt arvasid nad, et neil ei ole transpordivõrgustike äh, rahastamisvahendit vaja aga võib-olla nad ei olnud valmis, et äh, meie seatud tähtaegadeks oma taotlusi esitada. me peame kindlasti uurima, millega on tegemist kind-, liikmesriikidel, kes ei ole taotlusi esitanud, on kindlasti ekspertiis olemas. Nad oleks saanud seda teha, aga võib-olla on, on põhjused erinevad liikmesriigiti. nüüd rahastamisprotsent see otsustatakse alati ära vastavalt siis kuluprognoosidele. muide, meil on väga vähe neid tasuvusuuringuid tehtud ja me muide vähendasime toetavaid tegevusi ja projekti suurust ja nüüd funktsionaalsete õhuruumi osade ja Balkani küsimus. siin tuleb välja tõesti see, et Serbia, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Montenegro, Kosovo lihtsalt äh, ei ole, ei vasta äh, meie TNT kriteeriumidel, nad ei saa sealt Äh, rahastamist äh, taotleda TNT-st, aga nad on muidugi kõlbulikud meie õhuruumi plokkide jaotusele. me võime seda kindlasti kaaluda, kuidas neid kaasata, aga TNT rahastamine äh, puudutab ainult kahtekümmet seitse liikmesriiki. täpselt sama puudutab Marokot ja Türgit, funktsionaalselt muidugi nad kuuluvad meie õhuruumi, aga äh, ja, ja nad peavad ka kogu protsessi osalised olema. Äh, Türgiga muidega on neid küsimusi juba arutatud, ka lennunduslepingu kontekstis on arutatud neid küsimusi Mar-, Marokoga, aga ametlikult veel midagi otsustatud ei ole ma arvan, et ma vist olen kõik nüüd katnud, välja arvatud proua Maisteri küsimused, mis on siis need puudused, miks meil on vaja neid õhuruumi osi käsitlevaid lepinguid. praegu koostatakse muide vahearuannet, see peaks ka välja tooma kogu selle faabide moodustamise protsessi eh, nõrgad kohad, ma ei hakka praegu rääkima teile vanadest analüüsidest härra esimees, te küsisite, kuidas koostöö toimub, see ko-, koostöö toimub läbi liikmesriikide juhtkondade, meie eh, ja TNT instrumentide ning nagu ma juba ütlesin, meil on ka nüüd FAB-i koordinaator ja loomulikult suhtlevad liikmesriigid ja Euroopa Komisjon, ma saan aru, et ma kõike siin ei suutnud katta, aga vähemalt enamus punktides ma sain teile informatsiooni anda, suur tänu! Merci suur tänu, härra Pakee